ja kõigepealt sooviksin tervitada härra Haani Euroopa Parlamendis. nagu te teate, siis meie kuulamised on äh, toimumas äh, ähm, kooskõlas protseduuriga ja suunistega, mis on vastu võetud komisjoni poolt ning äh, parlament vaat-, vaatab ähm, volinikukandidaatide pädevust nende valdkonnas, samuti me vaatame, milline on nende portfoolio ja millised on nende kommunikatsioonioskused. ma tahan teile ka teatada, et härra The written answers have been soovin ka teatada, et härra Haan vastas kirjalikult küsimustele ja kõik need on tõlgitud kõikidele kõikidesse keeltesse ning jagatud ka välja parlamendi liikmetele. samuti on seal tema huvide deklaratsioon. taha, teatan teile ka, et meie kuulamine toimub tavalises vormis, nagu kõik kuulamised parlamendis toimuvad. me alustame sellest, et volinikukandidaat esineb umbes kümneminutilise avakõnega ja siis on meil kaks tundi ja nelikümmend viis minutit talle küsimuste esitamiseks siis saavad kõikide poliitiliste fraktsioonide esindajad, peamiselt koordinaatorid sõna ning seejärel saavad sõna ka kõik teised liikmed, kes soovivad küsimusi esitada. küsimuste esitajate nimekiri on sekretariaadi poolt koostatud ning see on koostatud vastavalt fraktsioonide palvetele. Äh, arutelu toimub ping-pong vormis nii-öelda, küsimus-vastus, küsimus-vastus, iga küsimuse jaoks on üks minut ja siis anname volinikukandidaadile kaks minutit vastamiseks aega ning kui tekib vajadus öö, äh, lisaküsimuseks, siis lubatakse teil kasutada veel ühte minutit lisaküsimuse esitamiseks ning samuti me palume, et volinikukandidaat vastaks ühe minuti jooksul. tahan öelda ka, et Äh, lisaküsimuste teema, kallid kolleegid, peab olema seotud volinikukandidaadi vastusega esimesele küsimusele. lisaküsimuse aega ei tohi kasutada selleks, et tõstatada täiesti uus teema. ja sellega ja teatan teile ka, et ma jätan endale õiguse paluda volinikukandidaadil mitte vastata küsimustele, kui see ei vasta nendele kriteeriumitele. ja vaba mikrofoni protseduuri ei ole. lisaks palun teil mitte panna ühte küsimusse kokku mitu küsimust, sellepärast et siis on volinikukandidaadil väga raske kahe minuti jooksul vastata ja see ja siis ta võib-olla ei jää üldse rahule tema poolt esitatud vastusega. nii et palun võtke seda kõike arvesse ja üldiselt me räägime sellest, milles koordinaatorid on kokku leppinud. soovin veel paluda teil, et te tõesti endale ettenähtud ajast kinni peaksite, sest et kui te ajast kinni ei pea, siis ei ole võimalik kõiki küsimusi läbi võtta, sest nagu te näete, siin kõnelejate nimekirjas juba ongi üks kõneleja rohkem, kui me tegelikult siia aja sisse so suudaksime mahutada. ning nüüd ma alustaksin kuulamisega ning veel natuke informatsiooni, mida te ilmselt ka teate, meie kuulamine kantakse üle parlamendi veebileheküljel, nii et võtke seda palun arvesse, katsuge kenad välja näha ja naeratada, kui ma tohin teile niisugust nõu anda samuti on võimalik näha kuulamist videos, samuti parlamendi veebileheküljel ja nii et me oleme väga avatud, parlament on väga arvat-, väga avatud ja kuulamise tulemused on kättesaadavad kõikidele, kes soovivad neid näha ning nüüd ma annaksingi sõna härra Johannes Haanile kümneminutiliseks avasõnaks, palun Yeah. Thank you, Mrs. Chair. Meine Damen und Herren, ich werde mich selbstverständlich... Aitäh! ma loomulikult pean omalt poolt kinni mängureeglitest. ma soovin kõiki südamest tervitada, minu jaoks on tegemist väga suure rõõmu ja auga, et ma saan siin teie ees olla, et ma saan teie küsimustele vastata ja siis äh, väljendada soovi olla järgmise viie aasta jooksul regionaalpoliitika volinik. regionaalpoliitika äh, Äh, loodetavasti jagavad seda arvamust kõik, kes siin saalis on, äh, on Euroopa integratsiooni edulugu ja äh, me teame, et äh, Euroopa regionaalpoliitikal eh, ei ole mitte üksnes sõpru Euroopas, vaid on ka voole, kes näevad regionaalpoliitikat kriitiliselt, on skeptiliselt meelestatud ja soovivad eh, teistsugust lähenemist, arvavad, et teistsugune lähenemine on eh, edukam. meie siin arvame, et regionaalpoliitika on olnud edukas, et seda on väga vaja, see on täiesti hädavajalik poliitika. ma küsin, et kas regionaalpoliitikale on alternatiivi? ma ütlen, et jah, on, selleks on veel parem regionaalpoliitika, mis, kus viidaks läbi rohkem reforme, aga kus siiski oleks säilitatud integreeritud lähenemine ja ma astun välja selle eest ning palun ka teie toetust sellele poliitikale, sest me ühiste partneritena ju peame esindama äh, piirkondade ja nendes piirkondades elavate inimeste huve. regionaalpoliitika viima-, eelnenud aastatel on äh, väga edukalt arenenud ning teid äh, proua Hübner, sooviksin ma siin südamest tänada, kuna teie olite varem regionaalpoliitika volinik ja ma arvan, et ka kolleeg Sametski nendel vähestel kuudel, mis ta ametis oli, äh, seda te-, tööd jätkanud. Tehtud on väga olulisi samme, millel meie saame oma edasise, millele meie saame rajada oma edasise töö ja see on heaks aluseks tulevasele tööle. esiteks on oluline re-, regionaalpoliitika jätkusuutlik orientatsioon äh, Euroopa E-, orienteeritus Euroopa eesmärkidele. siin saalis on ka kindlasti inimesi, kellele ei meeldi rahade siht, sihtotstarbeline eraldamine, aga ma arvan, et kokkuvõttes on siiski tegelik, tegemist hea otsusega, mis äh, oli väga mõistlik ning valmisolek ka perioodi kestel esimest korda reegleid äh, kohandada kui ühiselt jõutakse järeldusele, et vaja on olukorda parandada. see valmisolek saada üle teatavast sotsiaalsest loidusest ähm, on tõesti asi, mida tuleb kõrgelt hinnata ning asjaolu, et esmakordselt ei mõe-, mitte üksnes ei mõeldud uutele rahastamisvahenditele, vaid äh, jõuti ka rakendamiseni. regionaalpoliitika eh, on asi, mida väga tähelepanelikult jälgitakse ja viimastel aastatel on jälgitud seda ka Euroopa eh, kokkukasvamise aspektist. oluline on eh, lasta jälle kokku kasvada nendel Euroopa osadel, mis varem olid lahutatud ja see on väga hästi õnnestunud ilmnes, et Euroopa on äh, solidaarsusel rajanev ühiskond. Äh, solidaarsus tähendab solidaarsust äh, vaesemate piirkondadega Tuumik-Euroopas, aga ka ülemere piirkondadega, mis asuvad meist väga kaugel. tuleb tagada see, et olemas on vajalik majanduslik baas, et on olemas infrastruktuur, oluline on kõigile anda äh, õiglased võimalused äh, saada kasu jõukusest, ühisest jõukusest ning nüüd on meil uued väljakutsed ees. ja ka äh, siin on vaja regionaalpoliitikat, vaja meie kõigi panust. ja ma ütlen väga ausalt, et mitte ühelgi piirkonnal Euroopas ei ole igavesti garantiid olla edukas igal piirkonnal äh, ka äh, ka siis, kui tegemist on äh, jõuka piirkondaga, või on vaja võidelda selle eest, et nad oleksid edukad ka tulevikus. seetõttu on vaja leida kõigi piirkondade eripärasid arvesse võtvaid lahendusi selleks, et tagada e-, edukat arengut ning ma ütlen väga selgelt, et ma olen täiesti selle vastu, et ühtekuuluvuspoliitika läheks liikmesriikide pädevusse, meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat kõigi piirkondade jaoks Euroopas. E, tegemist ei ole sellega, et mõned piirkonnad saaksid lihtsalt raha. E, ma kuulsin äh, siin ka ettepanekuid heategevusfondiks. Äh, see ei ole see, mida me tahame, me tahame investeerida piirkondadesse ja inimestesse Euroopas, kui me teame, et me saame selle raha tagasi. aga me, ma ütlesin enne, et me oleme võimelised häid asju alles jätma, aga mõningaid teisi asju ka muutma ja edasi arendama. ja seetõttu ma nimetan kolme väga konkreetset tegevusvaldkonda. esiteks, tulevane ühtekuuluvuspoliitika peab olema Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia teenistuses konkurentsivõime, teadmuspõhine ühiskond, kliimakaitse, pööre energeetikas ei tohi jääda tühjadeks äh, loosungiteks. Neid tuleb täita eluga, äh, tegevuste, konkreetsete tegevustega ja see peab toimuma koordineeritult koostöös teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega nagu teadusuuringud, innovatsioon, äh, haridus, keskkond, äh, transport, äh, väike ja keskmise suurusega ettevõtted, kui meil see kõik õnnestub, siis me tõesti võime maksimaalselt suurendada lisaväärtust mille, mis kaasneb ühend-, ühtekuuluvuspoliitikaga. ja ma ütlen, et ilma sihtotstarbeliste eranditeta me hakkama ei saa. ning teiseks, ja see on üks minu rõhuasetus, mis äh, on väga üllatav, arvestades minu senist äh, karjääri, aga see ei tähenda, et äh, senised valdkonnad jääksid tähelepanu alt välja, aga ma tõesti tahaksin uut linnapoliitikat Euroopale. linnad on Euroopa majanduslikud, kultuurilised, aga ka sotsiaalsed tulipunktid. ja nad on muuhulgas ka üsnagi suured energiaraiskajad. ja kui me siin tahame sellele valdkonnale tähelepanu juhtida, siis on tegemist väga olulise meetmega ning kui te mind usaldate, siis ma tahaksin kohe alustada väga mahuka konsultatsiooniprotsessiga selleks, et selle tulemusi oleks võimalik arvesse võtta juba järgmise programm planeerimisperioodi jooksul. ning äh, me peame jätkama tööd selle nimel, et äh, oleks tagatud äh, tasakaal äh, vigade äh, ja eeskirjade rikkumise kontrolli vahel, aga ka bürokraatia halduskoormuse vähendamise vahel. meil on vaja selle vahel veelgi paremat tasakaalu. Euroopa Kontrollikoja poolt tuvastatud vigade määr on minu jaoks alarmeerivaks signaaliks ning selles osas on tõesti vajalik nulltolerants. see puudutab siis vigade määra, aga ka eh, pettusi. ja ma teen kõike, võtan kõik meetmed selleks, et eh, võidelda pettuste vastu. ma tean, et viimastel aastatel on selles vallas toimunud palju head ning ma ütlen, väga ausalt, et äh, soliidne mm, finantshaldus ei ole kuidagi vastuolus lihtsamate menetluste ja reeglitega, eeskirjadega. meil on vaja selgeid eeskirju ja reegleid, sest need tagavad olulisel määral äh, vigade määra vähendamise. ja lõpetuseks ka äh, Äh, maksumaksjate raha tõhusa kasutamise. lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks üks märkus, mis puudutab minu ettekujutust äh, meie tulevasest koostööst. Te teate, et äh, ma olen pikka aega olnud saadikuks regionaalparlamendis ja siis Viini linnavalitsuses osalenud, ma tean, millised on äh, parlamendisaadikute mured ja probleemid, ma tean, et te vahel mõtlete, et äh, täidev-, saadetus äh, süsteemis on sadu töötajaid ja mina olen üksi. ma tean neid probleeme ja te võite uskuda, et ma reageerin teie muredele, võtan neid tõsiselt, aga mul on teid eelkõige vaja ka selleks, kuna te tunnete Euroopa piirkondade probleeme, äh, teate, millised on nende vajadused, palun andke neist ka mulle teada. töötagem koos inimeste, nende inimeste huvides, kes töötavad sellel, kes elavad ja töötavad sellel imeilusal mandril. ühiselt loome me Euroopat, mina olen selleks valmis ja nüüd olen ma valmis vastama teie küsimustele, aitäh! Your... suur tänu väga kirgliku avasõnavõtu eest ja esimene kõneleja Lambert van Nistelrooy. suur tänu. suur tänu, härra volinikukandidaat siia meie regionaalpoliitikute ringi Euroopa Parlamendis. ma sooviksin mainida kolme punkti Rahvapartei poolt. Te olete väga positiivselt häälestatud Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend osas. ühtekuuluvusdokument, kui ma selle ette võtan endale, siis ma näen, et see on sattunud komisjonis kuidagi tähelepanu varju, et mida te saate selle vastu ette võtta. ja teiseks, me vajame ka vastavat eelarvet milline on teie hinnang? aina suurenevale trendile, et üritatakse Euroopa fondide hulka veelgi suurendada. me oleme pidevalt nõudnud Euroopa ühtekuuluvuspoliitika valget raamatut, kas teie ka toetate seda, kas me selles osas saavutame võib-olla edusamme selles osas? suur tänu ja nüüd härra Haan vastuseks Sorry, tre fragen, zwei minut. kolm küsimust, kaks minutit, ma üritan jääda kõne äh, piiridesse. loomulikult me teeme kõik selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, Euroopa Liidu strateegias kakskümmend kakskümmend ka kirjalikus vormis saaks veelgi suurema tähelepanu osaliseks kuid oluline on see, et me oleksime võimelised selgitama, et ainult integreeritud poliitiline lähenemine on selline, mis äh, ka vastab Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärkidele piirkondades äh, ja nende piirkondade elanike vajadustele. see arutelu peab viima ka sellele, et ka eelarve arutelus me teeme vastavad muudatused ja et me näeksime ka selle arutelu raames, et äh, vahendid on olemas, ma arvan, et eelarve seni on olnud väga suurepäraseks aluseks meie tegevusele. muide, ma juba olen mõningate potentsiaalsete kolleegidega ühendust võtnud seoses tugevdatud sisulise koostööga ja mis puudutab siis ka territoriaalset ühtekuuluvust ja ka edasist koostööd äh, Valge raamatu äh, raames. rohelise raamatu osas arutelud juba käisid, ma ei ole selle vastu ja äh, sügisel tuleb siis ka kohe sea-, ühtekuuluvuspoliitika raport ja ma leian, et valge raamat oleks tegelikult de facto paralleeltegevuseks sellele ja nii, et me üritame need ideed järgnevasse programmperioodi kaasata. tänan. Follow-up hmm. if you have. Ik denk inderdaad dat uh, die combinatie met het uh, eh, volk... Ma härra Van Nistelrooy, ja ma tõepoolest arvan, et, eh, et, et kui meil tuleb järgmine äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, raport, siis meil on vaja siin veel edasist tööd aga seoses mõningate eh, finantsvahenditega on eh, olukord selline, et kui meil ei ole piisavalt eh, vahendeid, õigeid vahendeid, siis kuidas te kavatsete selle vaheraporti hindamise ette võtta uh,? Oh. Rahan, ka regionaalpoliitikas on kehtimas loosung, et tee positiivset ja räägi ka oma headest saavutustest. regionaalpoliitika on viimastel aastakümnetel üle kuuesaja tuhande töökoha loonud, sadu tuhandeid kilomeetreid tänavaid ähm, ehitanud, miljonitele inimestele hankinud äh, ka korraliku äh, vee- ja heitveesüsteemid. nii et me peame tõesti ka näitama, mida on tehtud äh, nende rakendatud vahenditega ja seda me peame arvestama ka tulevaste eelarvekõneluste raames. Very much, Konstantse Kreel, please. aitäh, Konstantse Kreel, palun. aitäh, proua esinaine, tere tulemast, äh, härra Haan, Euroopa Parlamenti. ma tahaksin äh, jätkata Lamberti küsimustega. Te rääkisite juba sellest, et äh, meil on vaja teatavaid muudatusi tuleviku struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikas. kas te suudaksite endale ette kujutada ka, mil-, et et äh, me piiraksime neid prioriteete, mis meil praegu on ja et meil oleks äh, korralik äh, Euroopa eesmärkide strateegiaga, kui jah, siis millised teie jaoks need prioriteedid oleksid ning väike küsimus, mis puudutab territoriaalset ühtekuuluvust, mis on meil väga südamel, meil ei ole üldse mitte mingit definitsiooni, et mis asi see üldse on. kas siis tõesti me ikkagi peaksime rääkima sellest territoriaalsest ühtekuuluvusest, enne kui me hakkame tegelema järgmise perioodiga. Rahan, alustan lõpust. tervitan teid ka isiklikult. jah, ma arvan, et me peame sellest rääkima. kindlasti ei ole meil olemas ametlikult kehtivat definitsiooni, ka teadus ei ole suutnud meile seda siiani anda aga kõik see, mida ma olen kuulnud paljudes arutelus viimastel kuudel ja nädalatel, mm, viitab sellele, et mõte õiglastest tingimustest kõigis piirkondades ja võimalustest, valikvõimalustest äh, on siiski hea lähenemine sellele, et kuidas me sotsiaalset, territoriaalset ühtekuuluvust peaksime mõistma. ja mis puudutab edasiarendamise mõtet, siis äh, mis puudutab äh, Euroopa Liidu äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia sisu ja fookust, siis, siis see peab olema meie jaoks väga oluline, me peame toetama teadusühiskonda, me peame üles ehitama teadusuurimuste struktuurid, me ei tohi tähelepanuta jätta ka infrastruktuuri, aga ma ütlen täiesti ausalt, et kui ma vaatan nüüd seda, et arvestades kriisi eh, on, kriisist hoolimata on kõigis riikides juttu äh, teadusuuringute eelarve suurendamisest, aga kui ma vaatan eelarveid, siis neid on väga palju vähendatud. ja just siin näen magi Euroopa Liidu ülesannet olla eeskujuks ja nõuda, et äh, selles vallas äh, üht-teist ära tehtaks. Euroopa Liit peab olema eeskujuks ja eesrindlaseks ning äh, vastutama, võtma vastutust selle eest, et me ka kriisiaegadel investeeriks teadusesse ja arendusse, äh, kuna me teame, kui väga vaja meil neid äh, on. seda on meil vaja ka selleks, et paremini kriisist välja tulla. proua Kreelil sõna järel täiendavaks küsimuseks. ma Äh, mul on väga hea meel äh, seda kuulda, aga mind huvitaks ka see, kuidas te kavatsete kaasata inimesi. teadusuuringud on üks asi, aga kuidas näiteks Euroopa Sotsiaalfondi tuleks tulevikus kaasata sotsiaalsesse ühtekuuluvusse? härra Haan, tegemist on teemaga, et selle teemaga, et me saame asju äh, lahendada üksnes integreeritud äh, lähenemise mm, abil. meil on vaja haritud inimesi, hea haridusega lapsi ja noori juba, selleks et neil oleks potentsiaali ülikoolides. ja ma tean, et me oleme võimelised neid äh, ressursse kasutama, meil on vaja turgu ja inimesi, kes saavad äh, neid võimalusi ära kasutada. meil on vaja integreeritud poliitikat, kes va-, mis vaatleks äh, asju tervikuna ja pööraks tähelepanu äh, piirkondade eripäradele. meil on vaja piirkondade eripärasid arvesse võtvaid lahendusi, meil on vaja piirkondade teadmisi selleks, et äh, regionaalpoliitikat äh, kooskõlastada reaalsete vajadustega, see on see, mida mina pean silmas regionaalpoliitika all. suur tänu ja proua Manescu, palun. suur tänu. ka mina sooviksin tervitada mm, härra Haane siin volinikukandidaadina ning ma loodan, et me peatselt kohtume temaga kui volinikuga kõigepealt esimene küsimus minu poolt. ma sooviksin äh, tulla äh, komisjoni kuuenda eduraporti juurde. seal räägiti vahenditest, millega äh, majanduskriisist või võimalikult kiiresti välja tulla. Teie, härra Haan, milline on teie isiklik arvamus? kohalike annete, kohaliku loomingulisuse kasutamine, nagu siin raportis äh, räägitakse, kas need on tõesti kõige tugevamad äh, vahendid selleks, et äh, Euroopa Liit majanduskriisist edukalt välja tuua? härra Hahn, üks oluline valdkond on siin järgmine, kuid me loomulikult me ei tohi piirduda ainult selle ühe valdkonnaga ka siin kehtib integreeritud lähenemine, kuid Euroopa tugevus selle kogu mitmekesisus äh, ja rikkus läbi aastasadade on olnud just see mitmekesisus, äh, kreatiivsus. kui ma Euroopat äh, võrdlen teiste piirkondadega maailmas, kus seda kultuurilist mitmekesisust ei ole olnud, siis kui ma vaatan seda loomingulisuse taset, seda kõrget taset, siis, siis ma näen, et see on mänginud väga olulist rolli Euroopa väga edukas äh, tegevuses äh, läbi aastasadade. Euroopas ei ole väga äh, palju inimesi, ei minevikus ei ole rahvastik väga suur olnud ega ka praegu tegelikult, kui me vaatame maailma ähm, arve kuid sellegipoolest me peame keskenduma nendele väärtustele. me peaksime juba alustama lasteaias aruteludega, kuidas me tõesti kaasajastame oma ühiskonda. kuidas me saaksime kujundada ka näiteks kuni kuueaastastele antavat haridust nii, et me saaksime ka lapsi juba motiveerida loomingulisusele, loomingulisele tegevusele. minu kolleeg äh, haridusvaldkonnas äh, kindlasti võtab siin väga palju äh, stiimuleid selleks ja meetmeid selleks, et me saaksime üheskoos siin juba midagi ära teha. suur tänu, härra Han! jah, tõesti loomingulisus ja innovatsioon on väga olulised elemendid, aga ma loodan, et me kaasame ka teised äh, aspektid siia, mis on olemas ühtekuuluvuspoliitikas. siin ma tulen ähm, Euroopa äh, tulevikustrateegia juurde kaks, aastaks kaks tuhat kakskümmend. kuidas neid eesmärke hakatakse kohalikul ja piirkondlikul äh, tasandil saavutatama, kui kohalikke mm, omavalitsusi ei kaasata. härra Haan, ma juba rääkisin siin äh, linnavalitsusest. kui äh, kohalikud omavalitsused rohkem kaasata, siis tulevad ka vastavad saavutused. ma olen sada viiskümmend protsenti veendunud selles, et kui me kohalikud, kui me vajame kohalikke äh, partnereid, me vajame ka kodanikuühiskonna partnereid selleks, et äh, oma tegevusi edasi viia. siin ei ole tegu mitte ainult selles, et äh, me peaksime keskenduma ainult politiivsetele administrati-, poliitilistele administratiivstruktuuridele, ähm, äh, vaid me peaksime ka teised partnerid kaasama oma tegevusse. me peame siin pakkuma võimaluse selle eh, nii-öelda katusstrateegia all rakendada oma erinevaid eh, programme. suur tänu ja nüüd eh, kolleeg Fran-, Alfonsi. aitäh, härra volinik, ma olen siin. ja tere tulemast teile meie fraktsioon sooviks teile esitada kolm küsimust et te olete praegu äh, öelnud, et te olete äh, poliitikate äh, liikmesriikide pädevusse andmise vastu, me tervitame seda, see on ka see, mida meie oleme soovinud seni, ning kas te su-, tuleviku partnerlustes soovite regioonide kaalu suurendada ja kas see käib ka kõige tsentraliseeritumate riik, liikmesriikides? ma loodan, et äh, ühtekuuluvuspoliitika saab olla oma Euroopa Liidu prioriteediks, aga see peab olema ka eelarve prioriteet, prioriteet. milliseid kin-, äh, lubadusi te saate meile selles osas anda? ning äh, me soovime et Euroopa Parlament ja Riigikomisjon saaks olema äh, kaasatud äh, niivõrd, kui äh, seda näeb ette Lissaboni leping ja mida te selles osas teha kavatsete? Zum ersten ähm, ist ähm esiteks äh, tegemist on äh, sellega, et äh, lepingutele tuginedes me muudame liikmesriikide struktuure ja see, mida meie teeme, on, et me teeme koostööd piirkondadega ja mitte üksnes piirkondadega, vaid ka kohaliku tasandi omavalitsustega. siin on väga palju erinevaid võimalusi teha de facto ähm, tööd äh, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. mis puudutab eelarvet, siis ma olen seda juba maininud, et ähm, meil on seni olnud väga suur osa eelarvest kasutuses ja väga ambitsioonikaks eesmärgiks oleks selle säilitamine. selleks on vajalik ikka ja jälle selgitada, mida regionaalpoliitika abil saab saavutada, kus seisneb regionaalpoliitika lisaväärtus võrreldes puhtalt sektoripõhise lähenemisega eriti äh, kuna uue lepingu äh, tõttu on äh, lähimuspõhimõte meie jaoks väga oluline, siis kes veel kui regionaalpoliitikat ajavad inimesed peaksid seda lähimuspõhimõtet tegelikkuses ellu või viima. ma arvan, et seal on väga palju võimalusi. ja palun tuletage mulle veel meelde, milline oli viimane küsimus see puudutas äh, koostööd mm, meiega ja sellega, kuidas Euroopa Parlamenti ja meie komisjoni kaasatakse äh, töös, koostöös. aitäh, no kuidas ma sain sellise asja ära unustada? mul on olnud äh, palju kohtumis, ma arvan, et selleks on olulised isiklikud kohtumised äh, ja ma paluks, et minu jaoks oleks siin uks alati lahti. ma ei ole inimene, kes äh, sooviks üksnes kokku lepitud ametlikke kohtumisi, ma arvan, et paljusid asju saab äh, käima panna ka mitteametlikel kohtumisel ning äh, ma palun, et te mulle ka omalt poolt algatusi teeks ja ma kindlasti ei pea selle pärast üldse muretsema, me peame kasutama ära kõiki võimalusi, mis meil on aga ma sissejuhatuses juba ütlesin, et parlament on minu jaoks juba sellepärast niivõrd oluliseks partneriks, kuna teie ju esindate Euroopa piirkondi, te omate neid teadmisi regioonide vajadustest ja võimalustest ja minust leiate te usaldusväärse partneri, kes väga varakult sa-, soovib kuulata parlamendi mõtteid aga palun andke mulle ka võimalus äh, oma arvamust äh, välja öelda. suur tänu, see oli väga oluline küsimus meie jaoks ja seetõttu lubasimegi volinikukandidaadil kauem rääkida. nüüd härra Oldrich Vlasak. õnnitlen teid, härra Haan, selle portfelli puhul, nagu ma härra Barroso seisukohtadest mäletan, on see üks olulisemaid poliitikaid. me loodame ka, et te jätkate oma eelkäijate tööd, näiteks nagu proua Hübneri ja härra Sarnetski tööd. Äh, mis teie kirjalikest vastustest juba teame, et Euroopa konkurentsivõimelisus on teie jaoks oluline väline konkurentsivõime on kahtlemata väga oluline ühenduse poliitika jaoks ning see õigustab Euroopa Liidu kui niisuguse eksistentsi, kuid on oluline, on ka ühtekuuluvuspoliitika ja meie, me usume samuti, et see on väga tähtis, väga tähtis on Euroopa sisest koostööd edendada, suurendamaks meie sisemist konkurentsivõimet. Kesk- ja Ida-Euroopa on terve hulk linnu ja piirkondi, mis vajavad suuri investeeringuid infrastruktuuride parandamiseks näiteks. selleks peavad aga olema täidetud tingimused, et nad saaksid kasutada neid toetusvahendeid, näiteks peab olema toimiv ühtne turg ja mõned muud olulised kriteeriumid peavad olema samuti täidetud. ma tahaksin küsida teie käest, kuidas te näete ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, missugused saavad olema ühtekuuluvuspoliitika nii-öelda tulevased põlvkonnad, kuidas parandatakse eeltingimusi selleks, et tootlikkus ja jõukus oleksid paremad. kas te näete, et olulisem on sisemine konkurentsivõimelisus või väline. suure tõenäosusega meil enam nüüd jätkuküsimuseks aega pole ja palun, härra Haan. jaa. ma arvan, me tehes ühte ei tohi ära unustada ka teist tegevust. vaesemates piirkondades tuleb leida võimalusi ja me peame neid ähm, selles ka toetama, et nad saaksid teistele järele jõuda. kuid loomulikult ka jõukamad piirkonnad ei jää äh, seisma, sest need, need, kes jäävad seisma, neist minnakse mööda. ja seetõttu need vähem arenenud ähm, piirkonnad äh, saavad ka rohkem vahendeid ja seetõttu on neil ka öö, äh, rohkem võimalusi, kuidas oma mahajäämust äh, vähendada. näiteks äh, siin võime investeerida infrastruktuuri parandamisse või siis ka võimekuse mm, parandamisse koha peal või siis ka keskkonnatingimuste parandamisse koha peal. kuid samal ajal tuleb teha ka midagi teadmistepõhise ühiskonna edendamiseks ja ka äh, teadus- ja arendustegevuse innovatsiooni ettevõtete arendamiseks, ka siin äh, kehtib integreeritud poliitika lähenemine. just meie töö intensiivsus ja tõhusus on see, mida tuleb äh, suurendada. ja kui ma sain teie küsimusest õigesti aru, siis ähm, piirkonnad, mis teevad koostööd, abistavad üksteist äh, ja äh, tekitavad sellega äh, ühise mm, dünaamika. nii et me ei tohiks töötada oma poliitikale vastu, me ei tohiks keskenduda ainult ühele mm, tegevusele, ühele poliitikale, jah, meil on oma mm, tähelepanu keskpunktid, millele me keskendume, kuid sellegipoolest nende all on ähm, ka erinevad programmid ja me peame arvestama ka piirkondade erivajadustega. suur tänu, ütleb proua Hübner, ma loodan, et teil ei ole lisaküsimust, teil on palun pool minutit. Are you ready to? see on väga lühike küsimus. kas te olete valmis neid nii-öelda üleminekuregioone äh, ka toetama. ja, natürlich äh,, die, die äh... jah, loomulikult need äh, üleminekupiirkonnad, äh, mis, äh, millega me peame jällegi järgnevatele aastatel tegelema, siis me peame ka nägema, et, et, et on olevat selliseid piirkondi, mis täna on võib-olla natukene mahajäänumad, kuid, kuid, kuid samas tulevikus on neil väga hea kasvupotentsiaal olemas. ning äh, me äh, peame vaatama, kuidas täpselt seda piirkondade mahajäämust ähm, analüüsitakse ja hinnatakse ja, ja, ja kuidas ähm, äh, piirkonnad siis vastavalt sellele analüüsile vahendeid äh, saavad ähm,, sest näiteks mõned äh, Need piirkonnad, kes tulevad nüüd praegu seitsmekümne viie protsendi piirkonnast, äh, neid, äh, neile antakse järgmises vahendite eraldamise äh, perioodis teisiti ähm, vahendid. Helio Ruben, volinikukandidaat, teie äh, alla kuuluvad ka äärepoolsemad äh, piirkonnad nagu äh, Asoorid, Martinique, äh, Reunion ja teised. E-, Prantsusmaa ja Portugali järgmisel kuul esitavad Portugalile me komisjonile memorandumi, mis puudutavad äh, äärepoolsemaid piirkondi aastani kaks tuhat kakskümmend. seda arvesse võttes, mida, kuidas te kavatsete Äh, rakendada seda äärepoolsemate piirkondade kontseptsiooni, mida kinnitas ka leping ja milliseid äh, samme te kavatsete astuda selleks, et komisjoni ar-, äh, komisjon võtaks alati arvesse nende piirkondade vajadusi, kui see on vajalik? Also ich denke, dass die ma arvan, et äh, need kõige äärepoolsemad piirkonnad on äh, Euroopa jaoks väga suureks rikkuseks ja juba seni ja ka seni on pööratud neile äh, suurt tähelepanu ja ma saan teile garanteerida, et äh, minu juhtimisel saaks see olema vähemalt samasugune tähelepanu. juba mõnda aega, ma ei tea täpselt, kui kaua, aga te-, Regio peadirektoraadis on meeskond, mis tegeleb nende äärepoolsemate piirkondadega, on nende jaoks partneriks ja on praktiliselt just nimelt selleks üheks äh, kontaktrühmaks, millega äärepoolsemad piirkonnad, mille poole äärepoolsemad piirkonnad saavad pöörduda. ma arvan aga ka, et nendel piirkondadel on ka väga head võimalused Euroopa väärtusi edasi arendada, teha ja et me peame seal arendama ka head naabruspoliitikat ja meie piirkonnad oleks sellise poliitika aluseks ja lähtekohaks ja selle toetamine on mulle isiklikult kindlasti äh, vägagi südamelähedane. Very much, sest noh. suur tänu, nüüd ei ole Äh, jätkuküsimust ei olnud ja härra John Bafton, palun. suur tänu, <coughs> proua eesistuja, tere õhtust, härra Haan. ma äh, tahaksin rõhuda sellele, et te juba ütlesite, et mõned inimesed siin ruumis on regionaalpoliitika osas skeptilised, mina näiteks olen üks neist. näiteks minu arvates oleks tarvis selles küsimuses referendumit ja riigid peaksid ise saama oma poliitikate üle otsustada, aga ma arvan, et näiteks niisuguses kohas nagu Velsis, kust mina tulen, viimase äh, seitsme aasta finantseerimisperiood, mis lõpeb kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, me saame tagasi nii-öelda raha, mida me oleme tegelikult Euroopa Liidule andnud, see ei ole mingi toetus, see on meie raha, mida me oleme kõigepealt sinna sisse makstud. niisiis, mul on selline küsimus, kui lõpeb periood, mis kestab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, missugused garantiid te saaksite anda, et niisugused äh, kohad nagu näiteks Wales saavad vajalikku toetust, mis, mis teeb selle toetuse saamise lihtsamaks, kuna Euroopa Liit kogu aeg laieneb, juurde tuleb uusi riike, näiteks äh, Horvaatia üsna varsti, võib-olla Island, mõne aja pärast isegi Türgi. Äh, need on vaesed riigid ja ma kardan, et Wales siis kaotab, ta ei saa enam nii palju toetust, aga Wales ei ole sugugi jõukaks saanud selle aja jooksul, nii et meil on väga rasked probleemid praegu töö puudus kasvab ja nii edasi. kas te saaksite mingisugust kindlust mulle anda, et meie regioon ei kannata uute tuleku tõttu? Uh, härra Pahvton, ma juba härra Vlašeki uh, küsimusele vastates ütlesin väga põhjalikult, et, uh, et ma näen, et on väga hädavajalik, et nii nagu praegugi, et me et me eh, tänu edukatele eh, tegevustele oma piirkonnas eh, neid piirkondi ka edasi toetame, kes on olnud edukad. nii et me ja ka tulevase programmeerimisperioodi jaoks on ette nähtud ülemineku eeskirjad me peaksime aga äh, ka üritama seda protseduuri lihtsustada. kuna teie regioon ei ole kunagi olnud äh, nii halvas olukorras kui teised, siis, siis me peame vaatama, millised äh, võimalused on olemas selliste piirkondade jaoks veel. aga ma arvan, et Wales on juba minevikus äh, kasu saanud, ma ütlen seda siin äh, täiesti äh, otse. Wales on saanud kasu sellest, et ta on Euroopa Liidu liige ja võib-olla härra Pahvton viie aasta pärast saab ka teist veendunud eurooplane, kui te näete, millised võimalused avanevad Walesi jaoks just tänu sellele, et Wales on Euroopa Liidu liige. ma kindlasti pingutan selle nimel, et te jõuaksite selle veendumuseni. suur tänu! Um... kui ma tohiksin vastata, aitäh, suur tänu nende äh, märkuste eest, aga mul ma tahan igal juhul öelda, et ma soovin teiega väga tõsi, tihedat koostööd teha, sellepärast et ma tahan tagada, et meie regioon millestki ilma ei jääks, sest tegelikult, nagu ma juba ütlesin, see on meie raha nii ehk naa no,, Euroopa Liidul ei ole oma raha. Rahan. ma tean, et meil on erinevad arvamused, see on ka täiesti ähm, äh, äh, väga, see on väga hea, see ongi Euroopa sarmikuse alus, et meil on selline mitmekesisus siin valitsemas. aga me peame ka vaatama, mida me oleme saavutanud minevikus ja mida me ka tulevikus saavutame. ja ma olen täiesti veendunud, et tulevikus kindlasti Wales saab kasu sellest, et ta on Euroopa Liidu liige, me teeme selle nimel ühiselt koostööd. suur tänu, tahaksin lisada, et Wales ei anna mitte ei anna mitte ainult finantsilist panust, vaid ka suurepäraseks eeskujuks on, äh, on Wales projektide finantskorraldusalal, nii et meil on Walesi väga vaja Euroopa regionaalpoliitikas. nii, ja nüüd me läheme edasi mm, liikmete juurde, me oleme natukene juba aega, ajast üle läinud ja ma paluksin teilt tõesti, et te esitaksite esi, esmalt ainult küsimuse ja pärast alles kommenteeritakse, härra Piper. härra voliniku kandidaat. ma olen väga, mul on väga hea meel, et te ütlesite, et teadusel ei ole õnnestunud äh, määratleda veel territoriaalset ühtekuuluvust. ma ütleks, et arvan, et meil siin keegi sellest aru ei saa ja et üheksakümmend protsenti kolleegidest parlamendis ei saa äh, territoriaalset ühtekuuluvust, ei suuda territoriaalset ühtekuuluvust def-, defineerida. nii et äh, me peaksime rääkima äh, toetusest ja arengust, aga mitte sellistest jubedatest mõistetest. me räägime nüüd rahast, me oleme praktiliselt ainult rahast rääkinudki ja väga oluline on see kõik see, mis me oleme ette võtnud, aga me oleme viimastel aastatel puudust tundnud komisjoni puhul sellest, et oleks rohkem arvesse võetud piirkondi. praegu on äh, äh, Saksamaa vastu äh, rikkumismenetlus äh,, aga komisjon ei ole mulle suutnud öelda, et kes siis vastutab territooriumi planeerimise eest äh,. äh ja kui tegemist on äh, pinnase kaitse ja paljude teiste äh, teemadega, ähm, nagu ka näiteks äh, linnaliiklus, linnalähiliiklus, äh, kuidas teie näite oma vastutusala ja kuivõrd olete te valmis olema piirkondlike huvide eest seisja ja nende advokaat? kuna ma ei ole advokaat, siis äh, on minu äh, enesekuvand teistsugune. Äh, kui te mind toetate, siis mina näeks ennast nagu regioonide isana. Ehm, seda pilti võiks võtta ka tõsisemalt. iga isa on huvitatud sellest, et tema lastel läheks hästi, et nad hästi areneksid. iga isa teeb kõik selleks, et lapsed hästi areneks, aga vahel tuleb olla ka range ja ütle, ma, öelda, et äh, siin oled sa jõudnud oma piirideni, et kõik ei ole võimalik. ja kuna komisjonis langetatakse otsuseid kollegiaalselt, siis äh, iseenesestmõistetavalt oma meeskonnaga äh, pean ma äh, äh jälgin ma neid teemasid, äh, mis puudutavad äh, Äh, regionaal-, äh, piirkondi ja ko-, äh, ja kohalikku tasandit, mis võib-olla ei ole otseselt minu alluvuses. mingil määral ma mõistan seda mõtet, mis praegu ringleb, et mõjuhinnangu raames tuleb arvesse võtta ka regionaalseid mõjusid ma arvan, et me peaksime mitteametlikul tasandil üritama tagada seda, et et kui tegemist on piirkondlike kohaliku tasandit mõjutavate otsustega, siis võetakse nende tasandite muresid ka arvesse ja kui seda ei tehta, siis tuleks võidelda selle eest, et seda tehtaks. praegu ma ei saa teile rohkem öelda ega rohkem lubada, aga ma võin teile lubada, et äh, ma kindlasti kogu oma energiaga tegelen sellega. täiendav küsimus, mis puudutab ka regionaalpoliitika piiritlemist. kuidas te, millisena te näete seost struktuurse toetuse ja ähm, piirkond, maapiirkondade arenguga, mis äh, tuleneb äh, Põllumajandusfondist. kas me ei saa kohati paralleelset toetust ja ministeeriumid peavad liiga väikseid äh, taotlusi esitama, sellepärast et nad saavad toetust kahest erinevast fondist, kas me ei saaks neid asju ühendada? põllumajanduskomisjonis näeksite te neid asju teisiti, kui me sellist äh, arutelu seal peaksime. aga minu lähenemine ja minu kolleegide lähenemine oleks äh, parem kooskõlastus, dialoogi otsimine, ma tean, et äh, on tõesti kattumisvõimalusi ja see risk, et teatavad asjad jäävad tähelepanu alt välja, on olemas. ma olen veendunud, et äh, on, nende mõlema fondi puhul on võimalik parem kooskõlastamine, seal on kindlasti veel arenguvõimalusi, on ka võimalusi eeskirjade paremaks ühtlustamiseks parandada saab ka seda, et et lõppkasusaajate mm, olukord oleks parem, kui äh, eeskirjad oleksid ühtlustatumad. see, sellised peavadki olema meie eesmärgid ja see oleks ka üks esimestest teemadest, millega ma tegelema hakkaks. härra Stavrakakis, teie selja tagant, härra volinikukandidaat. lugupeetud volinikukandidaat, te kindlasti nõu-, nõustute sellega, et Euroopa Liit on silmitsi väga paljude väljakutsetega, sealhulgas sotsiaalmajanduslikud väljakutsed ning midagi on tarvis teha nende lahendamiseks nii Euroopa kui rahvusvahelisel tasandil. Euroopa piirkonnad näitavad selgelt, et meil on väga erinevaid piirkondi, väga erinevat toetust vajavaid piirkondi, erinevates piirkondades on loodud majandusklastreid ning võttes arvesse seda, et regio-, regioon, regionaalpoliitika on niisugune, et me ei tohiks ühtegi regiooni tähelepanuta jätta, siis missugune oleks teie kui endise teadusministri plaan äh, parandama, selleks, et parandada Euroopa mõningate piirkondade konkurentsivõimelisust? härra Han, härra Stavrakakis, mul on kahjuks ainult kaks minutit aega teie küsimusele vastata, ma tegelikult sooviksin rääkida kaks tundi sellest, mida kõike saab ära teha. selles seisnebki erinevus äh, teadus-arendustegevuse voliniku ja regionaalpoliitika voliniku ülesannete vahel. teaduse valdkonnas on ükskõik millises geograafilises piirkonnas äh, tegevus aset leiab, kuid regionaalpoliitika osas me peame, meie huvi on selles, et teadmised oleksid äh, võimalikult äh, tasakaalukalt hajutatud üle terve Euroopa. loomulikult on siin ka erinevad raskuspunktid ja näiteks äh, teadusministrina lõin ma ka platvormi Kesk-Ida-Euroopa riikide eh, teadusministritega selleks, et takistada ajude äravoolu. selle asemel peab, meil peab tekkima ajude eh, ringvool. meil tuleb olukorda tasakaalustada. me ei soovi seda, et, eh, et tippteadus keskenduks ainult mõningatesse punktidesse Euroopas sellepärast et sellega kaasneb ka parimate eh, teadlaste, spetsialistide eh, äraränne koduriigist nendesse eh, teaduse tippkeskustesse. niisiis, siin tuleb teadustegevust edasi viia satelliit, koos satelliitprojektidega näiteks ülikoolide juures me võime veel mitu tundi rääkida sellest ja meil loomulikult veel on aega, et teiega seda arutada. aga ma olen täiesti veendunud selles, et meil on vaja teadmiste hajutamist üle terve Euroopa. ülikoolid on eh, teadustegevuse eh, jõujaamadeks ja see on oluline ka meie ettevõtetele, nii et sellepärast meil on vaja siin infrastruktuurilist lähenemist suur tänu, te just lubasite, et te tulete tagasi meie juurde rääkimaks innovatsioonist ja teadustegevusest ja mida siin osas saab ära teha ja nüüd äh, härra Brežina. Uh, e- härra Haan, minul on üsna lihtne küsimus võttes arvesse järgmiseks äh, programmeerimisperioodiks ette nähtud reegleid, kas te kavatsete pöörata tähelepanu nii ühtekuuluvusele kui Euroopa regionaal- ja are-, regionaalarengufondile, mida te kavatsete teha Euroopa Sotsiaalfondiga ja Struktuurifondi? Ich weiß ja, dass die einfachen Fragen immer die, die schwier-... ma tean, et lihtsad küsimused on alati kõige raskemad või poliitiliselt kõige põnevamalt. ka siin sulgub see ring. integreeritud regionaalpoliitika ja Euroopa Sotsiaalfond on ju struktuurifondide üks põhilisematest fondidest äh, ja seetõttu minu seisukohast äh, tulevikus samuti äh, ei ole siin oodata struktuurilisi muudatusi või äh, muudatusi põhimõttelistes ülesannetes. mis puudutab aga erinevate fondide üksikuid äh, aktsente, ülesandeid, seal on loomulikult vaja teha edasi tööd, äh, aga mingit põhimõt-, aga ma arvan, et põhikontseptsioonist me ei peaks kõrvale kalduma. Thank you very much, Jevgeni. suur tänu, palun Jevgeni Kirillov Äh, suur tänu, härra volinikukandidaat. Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamise protseduure on väga sageli kritiseeritud nii parlamendis tervikuna kui selles komisjonis, samuti kontrollikojas ja samuti kõige olulisem on neid kritiseerinud ka fondidest tulusaajad. see on väga suur probleem ja ma kuulsin hiljuti, et see on probleemiks ka teie riigis, kuigi Austria ei ole uus liikmesriik. väga palju ütlevad, kui selgub, et on võimalik saada toetust Euroopa struktuurifondist, et see on nii keeruline, lähme parem võtame pangast. sellega seoses ma tahaksin teada, mida te planeerite struktuurifondide kasutamise lihtsustamiseks kas te vaatate ja näete seda lihtsustamist kui jätkuvat protsessi, sest kui üks periood lõpeb, siis me lõpetame oma töö selles vallas, aga me peame vaatama ka, kuidas nad järgmisel perioodil hakkavad toimima, nii et mida te planeerite? nagu ma oma sissejuhatuses juba mainisin, siis üks suurimaid proua Hübneri ja tema meeskonna teeneid ja saavutus oli see, et äh, praegu jooksva äh, programmeerimisperioodi ajal on äh, jõutud paljude saavutusteni. see on väga oluliseks märgiks et erinevalt eelnevatest programmeerimisperioodidest on nüüd võimalik ka programmeerimisperioodi ajal reageerida vajadustele ja uutele arengutele. ma arvan, et kui kolmas äh, pakett äh, vastu võetakse, mida ma ka väga loodan, sest et see pakub ähm, riikidele väga konkreetset finantsabi siis selle äh, programm, äh, programmeerimisperioodi jaoks äh, on see äärmiselt oluline ja ma olen ka juba paljudes aruteludes kuulnud, et lõppkasutaja saavutab seeläbi ka teatava stabiilsuse, kui ta teab, et on sellised eeskirjad, mida ei muudeta, sest vastasel, sest sest vastasel korral peab lõppkasutaja arvestama pidevalt äh, muutuvate reeglitega. kuid äh, me, töörühm peab äh, ka ekspertidega liikmesriikides arutama seda, kuidas seda protsessi saab edasi viia, arvestades ka juba järgmise programmeerimisperioodiga. on juba koostatud eeskirju Ähm, menetluse lihtsustamiseks, ähm, selleks, et saada toetust väiksemate projektide jaoks näiteks. ma arvan, et igaüks, kes selles valdkonnas on tegev, äh, teab, äh, kui vajalik on selline lähenemine. ja see protsess äh, ei lõppe, see pidevalt areneb edasi, kuid ma leian, et just viimasel ajal on selles osas tehtud väga palju positiivseid samme. jah, ma olen üsna rahul teie vastusega. ma arvan, et see tõendab samuti seda, et tulevikus saab meil olema suurepärane koostöö. suur tänu ning nüüd proua Jusmenova. Благодаря, уважаема госпожо председател tänan, proua esimees, härra volinikukandidaat, mina teen väga lühidalt, nii nagu te juba olete, kuna te olete juba osaliselt minu küsimusele ära vastanud eelmistes vastustes ja küsimus on nimelt selles, kuidas te näete regionaalpoliitika kaasamist uude Lissaboni poliitikasse ja kuidas te kavatsete regionaalpoliitikat ühildada teiste Euroopa Liidu poliitikatega? kas ma võiks alustada teise küsimusega? ma olen juba kohati maininud äh, seda, et äh, et kus iganes mul on olnud äh, võimalus, olen ma kõigepealt äh, äh pidanud sondeerimiskõnelusi mõningate kolleegidega äh, koostöö ja teiste poliitikavaldkondade osas, ma arvan, et see on väga oluline äh, personali jaoks, kui vastutavad volinikud neile märku annavad, et me tahame teha koostööd ja et nad ei äh, jätaks inimestele muljet, et ei, me ei taha, ei ole koostööst huvitatud. juba praegu on hea koostöö regio valdkonna ja teadusuuringute valdkonna vahel. ma rääkisin ja, juba Janes Potočnikuga, et äh, see koostööliin, mida ta praegu saab üle kanda keskkonnavaldkonda, et meie jätkame seda. ma äh, pidasin esimese kõneluse ka äh, Siim Kallase ja proua Georg Quenniga, et äh, vastavat tööd jätkata ja ma arvan, et oluline on see, et erinevad poliitikavaldkonnad vahetaksid kogemusi, tooksid välja ka oma huvid kui me näeme, et äh, mida on äh, regionaalvaldkonna kaudu investeeritud liiklusesse, teadusuuringute äh, valdkonda, keskkonnavaldkonda, siis need summad on olnud palju suuremad kui vastavatest valdkondadest otse läinud investeeringud. ja meil on siin ka huvi selle vastu, et nende oskusteave saaks meie regionaalpoliitika osaks. ma olen sajaprotsendiliselt veendunud, et meil on sellist äh, integreeritud lähenemist vaja, mitte sektoraalset lähenemist. ma näen, et äh, minu aeg sai otsa, aga sellel teemal me kindlasti jätkame oma arutelu. suur tänu, äh, Sofi Okoni. aitäh ähm, härra volinikukandidaat, äh, armsad kolleegid, poli-, regionaalpoliitikat äh, vahel kritiseeritakse nende kulude äh, pärast, mis see põhjustab netomaksjatele, nagu Prantsusmaa ja teised mõned Euroopa riigid. ja selle kriitika osas me ei ole suutnud välja tuua, eh, millised on need kasud, mis on kaasnenud Euroopa fondide kasutamisega ja mm, kuidas seda promoda kogu teistes Euroopa liik-, kõigis Euroopa riikides. kas teil on eh, kavas välja tuua eh, regionaalpoliitika eelised ja eurooplastele, Euroopa ettevõtetele ja millised, milliseid algatusi te teete selleks? kas ei tuleks mõelda Eh, sellele, kuidas parandada eh, Euroopa teatisele, mis puudutaks Euroopa fonde ähm,? aitäh, ma ei saanud äh, üles lugeda kõike, mis toimus äh, proua Hübneri volinikuks olemise ajal, aga see on üks äh, nendest elementidest. aastast kaks tuhat seitse on peadirektoraadis olemas selline osakond, mis tegeleb regionaalpoliitika hindamisega ja selle e, avaliku e, ja avalikkusele suunatud tööga. E, teil on õigus, et me peame kodanikele näitama, et mida mõttekat on nende rahaga tehtud. ma olen sajaprotsendiliselt veendunud ja uuringu tulemused kinnitaksid ka seda, et ka need niinimetatud netomaksjad riigid Mm, on sellises olukorras, et nende investeeringud on ennast ära tase, ta, tasunud, sest äh, nendest paljudest fondidest on tuhanded äh, Prantsuse firmad saanud äh, hoopis teistsugused turutingimused vähem arenenud piirkondades. tegemist on turgudega, mis omakorda kindlustavad töökohti Prantsusmaal. meil on praegu väga lineaarne ja ühemõõtmeline Mm, nägemus sellest, mida me mm, tagasi saame. see ei, ei ole ka kunagi äh, lõplikult hõlmatav, aga suhteliselt äh, kerge on näidata, et äh, laiemas mõttes saadakse rohkem kasu nendest vahenditest, kui esmapilgul tundub. ja võib-olla, see on küll veidi riskantne hüpotees, aga võib-olla tänastel netomaksjatel on äh, kasu olnud isegi suurem kui teistel riikidel. aga ma olen igal juhul veendunud, et ka netomaksjate saldo on positiivne ja me töötame selle kallal, et meil oleks võimalus seda tulevikus äh, ka näidata. Teil on õigus, oluline on ka asjade müümise oskus. Äh, tee head ja räägi sellest ka. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, antes, antes de mais, deixe-me dar-lhes... Suur tänu. Lugupeetud härra voliniku kandidaat, kõigepealt tere tulemast ja õnnitlused. Nüüd, mis puudutab äh, territoriaalse äh, koostöö ja ühtekuuluvuse äh, rohelist raamatut. piirkonnad on erinevad, on nimelt üleminekuregioonid ja on olemas ka äärepoolsemad piirkonnad ning äh, siin on üheks toetuste jagamise aluseks SKT. milliseid äh, määrasid hakkate teie kasutama? kas äh, oleks võimalik kujundada ka selline toetusprogramm, mis on suunatud just äärepoolsematele piirkondadele. ja kas äh, saab siin sisse viia selliseid kriteeriume, kus kasutatakse nii-öelda vahekriteeriumi, äh, näiteks just nende äh, üleminekupiirkondade jaoks? härra Hann kas siin on tegu nüüd äh, nende näidik äh, äh, kriteeriumide aruteluga? kui ma tutvusin selle valdkonnaga, siis ma sain aru, et siin on tegu ka sellise kriteeriumiga, mis rajaneb SKT-l ja et selle alusel tuleb siis ka toetuste suurust hinnata. komisjon on ka ise selgitanud, et me peame selle üle arutama, kas me peaksime teistsuguseid näidikuid hakkama kasutama. mina ise olen nendes aruteludes väga avatud ideedele. esialgu me ei ole veel Äh, mingisuguseid äh, kindlaid ähm, äh, kriteeriume veel kindlaks määranud, mis võimaldaksid meil vastava piirkonna olukorda täpsemalt hinnata. kuid mõningate küsimuste lahendamiseks äh, mitte ainult regionaalpoliitikas, vaid ka teistes valdkondades meil on vaja selliseid kriteeriume. mis puudutab nüüd kõige äärepoolsemaid alasid, siis juba tänapäeval on olemas äh, regionaalpoliitikas erinevaid toetusmehhanisme ja võimalusi selleks, et ka siin äh, reageerida sellele, selliselt, kuidas see piirkond vajab ja me peame vaatama seda arengut ka tulevikus ning mina näen, et need vahendid on hästi arenenud. asi sõltub sellest, kas neid vahendeid liikmesriikide poolt ka piisavalt tõhusalt kasutatakse. tänan. Thank you uh, very much. suur tänu, nüüd Elizabeth Schröter. tere päevast. tere päevast, lugupeetud härra Haan oma sissejuhatuses te rääkisite ka nulltolerantsist äh, pettuse osas ja korruptsiooni osas. kuidas teie reageeriksite, kui meedias heida-, heidetakse mõnele äh, liikmesriigile pettust ette, kas te uuriksite asja lähemalt või, või ootaksite, et äh, kontrollikoda seda asja hakkab tegelema, kas te astuksite kas te oleksite valmis sattuma äh, selle liikmesriigiga konflikti või siis te jääksite peitu, nii nagu ülikoolide üliõpilaste streikide puhul te seda tegite? härra Haan, ma kindlasti ei pea, peo, ei poe peitu, vaid ma hakkan seda asja uurima enne, kui äh, äh, kontrollikoda äh, Äh, hakkab seda asja uurima. kõiki süüdistusi, etteheiteid tuleb uurida, isegi siis, kui nad on põhjendamatud, kuid igal juhul seda tuleb tõendada siis mustvalgel. see on minu stiil. ma olen niimoodi käitunud alati ka minevikus, ükskõik milline on olnud minu vastutusala. ja see on minu käitumisstiil ja, ja kohustus äh, nii minu enda ees kui ka teiste institutsioonide ees. niimoodi ma kindlasti käitun ka tulevikus. siin ei ole mitte mingisugust kahtlustki, see on minu isiklik veendumus. ja see on ka kohustus, mis tuleneb meie töö iseloomust. ja lisaküsimus proua Schotterilt. Austria pressis räägitakse täna sellest, et teile on esitatud etteheiteid seoses äh, teie tegevusega äh, Novamaticus. Te olete härra Barrosole vastavad dokumendid esitanud, mina paluksin, et ka, et te ka meile annaksite need selgitused ja need dokumendid. suur tänu, need on mul ka kaasas ja äh, te saate neid ka lugeda, etteheide oli väga lihtne nimelt, et äh, minu firma olla ostnud äh, ähm, kinnisvara, äh, kus olla ka rahapesuga tegeldud, sellist asja aset ei leidnud. ja sellega seoses ei ole ka Austria kohtusüsteem minu isiku suhtes mingisuguseid äh, protsesse korraldanud. Äh, mister, hallo? Mister, mister komisjonär des-? Äh, härra volinikukandidaat, mul on kaks küsimust regionaalpoliitika alase tööalas. esiteks eelarvestrateegia. kahtlemata kuulub see teie pädevuse alla. nagu me teame, tegu on väga ulatusliku küsimusega ja valdkonnaga, mis ei hõlma ainult, ainult väliseid aspekte, vaid ka puudutab keskkonnavaldkonda. tahan teada, kuidas te kavatsete edaspidi teha koostööd keskkonnavolinikuga selleks, et vähendada ohtu, mida Nord Streami projekt kujutab Läänemerele meil on olemas parlamendi otsus kahe tuhande kaheksasaja, kahe tuhande kaheksanda aasta juulist, äh, millega parlament on väga vastu sellele projektile. ma tahaksin teada teie seisukohta Nord Streami osas. see on siis esimene küsimus. ja teine küsimus, teie koostöö ehk siis teie, kuidas te kavatsete teha koostööd regionaalarengu komisjoniga, kas te kavatsete meile edastada vajalikke dokumente, mis puudutavad äh, struktuurifonde, struktuurifondide kasutamist liikmesriikide poolt, äh, programmide ellurakendamist ning kõikvõimalikke muid tehnilisi küsimusi. pean möönma, et mul on siiamaani olnud äh, probleeme komisjonist niisuguste dokumentide saamisega, nii et ma tahaksin küsida, mida teie arvate sellest, kuidas te kavatsete selle lahendada? esimese küsimuse kohta ma ütlen täiesti ausalt, et ma ei ole saanud veel sellega piisavalt tegeleda, selleks et äh, teile siin igakülgset äh, vastust anda. ma tunnen seda teemat, aga minu positsioonist ei oleks äh, korrektne, kui ma annaks teile siin pealiskaudse vastuse. kui te mind usaldate, siis ma tegelen selle küsimusega võimalikult kiiresti, aga ma olen äh, juba täna veendunud selles, eriti kuna ma äh, äh, olen Janes Potočnikuna tundnud, tundnud ta ajast, kui mina olin teadusminister ja tema oli volinik, teadusvolinik, et selles küsimustes kindlasti mm, saab toimuma hea koostöö ja teine küsimus, teil on kindlasti kõik võimalused taotlusi esitada, millele antakse vastuseid ja praegu milliseid, öelda, et milliseid dokumente ma esitan, ma võin oma positsioonist praegu öelda, et äh, maksimaalne, et ma olen maksimaalselt avatud selleks, et teile dokumente anda. Äh, vahel võib olla olukordi, kus äh, teatavate ettevõtete huvides tuleb äh, teatava teabega ettevaatlikult ümber käia, aga mina isiklikult olen maksimaalse läbipaistvuse poolt ja niivõrd, kui see on kooskõlas äh, eeskirjadega, saate te kõik dokumendid, mida teil vaja on ja mida te soovite saada ähm,. Äh, suur tänu härra volinikukandidaat ja nüüd härra Cortes, Cortes Lastra. härra Haan. viimased kontrollikoja raportid räägivad üsna, üsna negatiivselt fondide kasutamisest kusjuures päriselt ei vasta see tõele, sest et terve hulk kõik neid vigu, millele tähelepanu juhitakse, see ei ole tegelikult ühenduse fondide väärkasutamine, vaid lihtsalt väikesed eksimused. ja mina tahaksin teada, mida kavatsete teie teha selleks, et ühtekuuluvusfondi kasutataks nii hästi kui võimalikult ja nii tõhusalt kui võimalik. ja mida te kavatsete teha selles osas, et kodanikele infot anda? on üsna selge, et et on pa-, et üks asi on protseduuri keerukuse tõttu tehtud vead ja teine on tahtlik pettus. viimase teema kohta on mul väga palju vaja veel järgi mõelda, sest mind see ka segab, et kõik asjad äh, pannakse ühte patta ja jääb mulje, et äh, üksteist prots-, üheteistprotsendine vigade määr tähendab ka, et pettusi on ühe, üksteist protsenti, aga jumal tänatud, see on vale. see aga ei tähenda, et äh, me peaksime sellega rahul olema, vastupidi. ja proua Hübner ja tema meeskond äh, võtsid juba meetmeid selleks, et äh, vigade määra vähendada. selle kohta aga tuleb öelda ka, et tegemist on sellise äh, hindamise ja uurimisega, mis toimib äh, projekti menetluse käigus ja seal on ette nähtud oma kontrollimehhanismid. ja varsti me saame äh, kahe tuhande neljanda, kahe tuhande üheksanda aasta programm planeerimisperioodi äh, Äh, kohta andmed ja äh, seal on vigade määr alla kolme protsendi, nii et see on äh, oluliselt parem kui need arvud, mida, millest praegu räägitakse. ja viimane asi, meie oma meetmete ja analüüsidega oleme tegelikkusest alati mitu aastat maas. praegu analüüsitakse neid projekte, mis äh, viidi läbi kahe tuhande, kahe tuhandest kahe tuhande kuuenda aastani, ma arvan, et ma olen veendunud, et praegu tä-, äh, käesoleval aastal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal järjest rohkem uuritakse ka praeguse programmperioodi pro-, projekte ja et isegi juba vahe uurimuste puhul on vigade määr kindlasti alla kümne protsendi, see langeb äh, olulisel määral. ja hoolimata sellest, et ma tundun teile võib-olla veidi üsna rahulik, aga ma olen siiski kannatamatu inimene ja paljud protsessid toimuvad minu jaoks äh, liiga aeglaselt, aga te võite kindlad olla selles, et äh, äh, varsti on näha juba tehtud otsuste tulemused. suur tänu nüüd, härra Seeber. suur tänu, proua esinaine. lugupeetud härra volinikukandidaat, te rääkisite juba ähm, vähem arenenud ähm, piirkondadest. mina räägiksin teisest mahajäänud äh, piirkonnast eriti, mis puudutab siis äh, põllumajanduspiirkondi ja mäestikupiirkondi ähm, austerlasena. Te kindlasti teate, millised ähm, äh, piirangud tekivad mägipiirkondadel. kas te kavatsete siin eriprogramme kavandada või on teie jaoks mägipiirkonnad äh, lihtsalt äh, statistiline näidik teiste piirkondade reas? härra Haan, isegi viinlasena on mul tegelikult teatav külgetõmme äh, mägede poole, kuid te teate, et tegelikult ähm, mäestikupiirkonnad kuuluvad kõige rikkamate piirkondade hulga. kuid loomulikult on ka olemas ka selliseid äh, mäestikupiirkondi, mis on tõesti väga maha jäänud, kuid ka siin tuleb äh, reageerida ähm, sobivate paindlike eh, programmidega. ka koha peal tuleb eh, vaadata, milliseid võimalusi on. näiteks ka konkurentsivõimelistes piirkondades ja ka mahajäänumates piirkondades saab kasutada eh, konvergentsi kriteeriume ja kindlasti saab siin koos äh, kohaliku tasandiga väga palju ära teha. härra Seeber, nüüd mis puudutab seda kriteeriumide arutelu, millest me juba rääkisime, siis äh, me teame, et just mäestikupiirkondade puhul on äh, sissetulek elaniku kohta suurem kui teistes piirkondades, aga sellegipoolest tulenevad sellest ka väga iseloomulikud puudujäägid, kas te hakkate neid ähm, nega-, seda negatiivset mõju äh, ka täpsemalt uurima, sellepärast et me teame, et see praegune Euroopa piirkondadele kasutatav raster on no, liiga üldine. härra Ehan, äh, huvitav, et me räägime ühelt poolt äh, lihtsustamisest, teisalt aga paistab, et arenevad arenevad ka sellised trendid, mis soodustavad eri kriteeriumite väljaarendamist. kuid me peavad olema äh, kriteeriumid, mis on äh, aktuaalsed, mis vastavad äh, reaalsusele koha peal. kuid loomulikult peab siin olema ka tasakaal, et sest mis kasu on meil kolmesajast kriteeriumist, kui meil on ka viiskümmend erinevat äh, viisi, kuidas neid hinnata, nii et siin on vaja luua tasakaal. kui meil on aga lähimuspõhimõte, siis me peame üritama seda ka tasakaalukalt kasutada, ilma et seeläbi suureneks äh, halduskoormus äh, ühenduse tasandil sellepärast et me peaksime siin ka näiteks eh, härra Baftoni Euroopa kirge eh, mitte summutama selle halduskoormusega. Eh, kahe tuhande üheksandal aastal Rootsi eesistumise ajal tuldi välja dokumendiga, mis tuli välja LDM-i kontseptsiooniga. siin on tegu arengutegevusega kohalikul tasandil ja see on oluline osa ühtekuuluvuspoliitikast ning eh, see eh, metoodika peab, eh, peaks tõeliselt koha, regionaalse mõõtme lisama riiklikesse poliitikatesse. mida kavatsete teie teha selleks, et, et selline lähenemine saaks osaks kõikides Euroopa Eh, piirkonna, piirkondlikes poliitikates. jah, täiesti olen teiega nõus. selline lähenemine on vajalik. me peame kohalike omavalitsustasandeid rohkem kaasama oma tegevusse, oma poliitikatesse, me peame olema ka eh, toetavad äh, me peame siin äh, kaasama nii valitsusvälised organisatsioonid kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonid ja ka nii-öelda rohujuure tasandil ähm, kaasama ka üksikisikud selleks, et äh, oma tegevusi edasi arendada kohalikul tasandil sest äh, Euroopa mitmekesisus algab äh, kohalikest ja piirkondlikest äh, vahenditest ja nende mitmekesisest kasutamisest. me peaksime seda arengut toetama. suur tänu! minu kodupiirkond on suhteliselt jõukas ja seetõttu me ei vaja eraldi lisatoetust. kuid me näeme, et näiteks Ida-Euroopa piirkonnad on praegu silmitsi väga suurte äh, probleemidega. kuidas saab äh, jõukaid piirkondi LDM-i äh, programmi kaudu toetada? ja mm, millist, kuidas saavad liikmesriikide valitsus näha, et nende investeeritud raha ka teistesse piirkondadesse toob kasu ka neile? Das ist schon ein blödes Stichwort. Ähm, mitmetasandiline juhtimine on väga hea märksõna, aga programmide arendamisel me peame komis-, peab komisjon esmajoones otsima koostööd liikmesriikidega. aga see peab toimima dialoogis liikmesriikidega. ja dialoogis liikmesriikidega peame äh, jälgima seda, et äh, kaasataks rohkem kohaliku ja piirkondliku tasandi äh, äh, tasandil tegutsejaid. minu meelest te räägite siin Euroopa Sotsiaalfondist ja sel puhul tuleb tõesti rääkida sellest, et äkki võiks selle vahendeid kasutada regionaalsemalt äh, ja paremini selleks, et äh, see raha jõuaks ka kohalike äh, ja piirkondlike omavalitsusteni. Bustinaru. Thank you very much. suur tänu, härra volinikukandidaat. vastustes Euroopa Parlamendile kirjalikult nimetasite te, missugused on teie kõige olulisemad algatused selle aja jooksul, kui te olete volinik ning need olid uued strateegiad, uus Euroopa strateegia. me oleme väga rõõmsad, et te seda strateegiat soovite edendada aga missugused on teie põhisuunised, mille alusel te kavatsete selle strateegia välja töötada? parlament on loomulikult selles küsimuses teie sõber ja toetaja, aitäh! aitäh, eriti just viimane märkus oli minu jaoks väga oluline. ma usun, et äh, tegemist on äärmiselt äh, põneva projektiga, kuna see hõlmab kuut liikmesriiki ja äh, kuut, äh, äh, kaheksat riiki, mis ei ole veel äh, liikmesriigid. ja minu meelest saadab see väga positiivse signaali makroterritoriaalse koos, makroterritoriaalsest koostööst, kus Donau on ühendavaks lüliks ja kahe nädala pärast algavad esimesed seminarid ja kuni suveni siis pannakse paika äh, selle pro programmi rõhuasetused. ma loodan, et paljud teist osalevad äh, nendes üritustes äh, ja niimoodi annavad äh, panuse Donau piirkonna strateegia väljakujundamisse. Läänemere Äh, pärast Läänemere strateegiat on see teine oluline katse äh, parandada regioonide vahelist koostööd, kus äh, probleemid on suhteliselt sarnased. näiteks kui tegemist on veeteede arendamise ja kasutamisega, selles vallas tuleb üritada teha koostööd, aga praegu on ette nähtud see, et ei saa luua täiendavaid struktuure, et selleks ei anta ka täiendavaid eelarvelisi vahendeid ja oluline on see, et arvestataks praegu olemasolevate võimalustega programmidest äh, toetust saada, mis mõningatel piirkondadel, sellised võimalused mõningatel piirkondadel juba on. suur tänu vastuse eest, ma olen täiesti veendunud, et kui järgmisel nädalal parlament võtab vastu resol resolutsiooni Donau regiooni kohta, siis on see väga oluline algus nii teile volinikutöös kui ka parlamendile, kui me näitamaks oma soovi niisugust olulist projekti Euroopa Liidu jaoks rajada. suur tänu ja nüüd Jossif Matula. aitäh, lugupeetud volinik volinikukandidaat. kirjalikus vastuses ütlesite, et ühtekuuluvuspoliitika pakub mitmetasandilist ainulaadset ja kaasaegset äh, süsteemi, mis põhineb kohalikul ja äh, Euroopa tasandilisel teadmisel ning mis koordineerib erinevate juhtimis- ja haldamis- tasandite süsteemi. samuti nimetasite, et tulevikus tuleb seda süsteemi konsolideerida ning piirkondlike ja kohalike tasandite tegutsejate tähtsust suurendada. praegu on meil makroregioonid, mikroregioonid, piirkonnad, provintsid, departemangud ja igasugused erinevad regionaalse haldamise üksused kuidas te ühtekuuluvuspoliitika tulevikus näete, kuidas kõik need erinevad haldusüksused on omavahel seotud ja millistel neist saab olema kõige olulisem roll? lähenemine ei saa minu meelest seisneda selles siin küsimuses ja ma arvan, et ka teie ei mõelnud seda niimoodi, et terves Euroopas kõikides liikmesriikides äh, tekiks ühesugune administratiivstruktuur vastupidi, see moodustabki Euroopa mitmekesisuse ja sarmi. nimelt, et meil on siin täiesti erinevad ajaloolised arengud olnud, erinevad riiklikud organisatsiooni ähm, vormid on meil. küsimus seisneb selles, kuidas me Euroopas üheskoos üksteisega, ähm, nende erinevate struktuuridega äh, koos tegutseda saame. meie peame siin tegutsema äh, paindlikult. keeruline on äh, ka riikide vahelises suhtluses näiteks teada, et milline on äh, teatava tasandi vastav äh, institutsioon koostöö jaoks teises riigis. nii et siin tuleb tegutseda paind-, paindlikult me peaksime oma struktuurides ja, ja ametkondades olema paindlikud. regionaalpoliitika saab olla edukas ainult siis, kui me kaasame sellesse ka kodanikud. ei ole ühtegi teist äh, poliitikat äh, läbi mille Euroopa muutub nii nähtavaks, aga ka nii äh, haaratavaks kui regionaalpoliitika ja seetõttu me peame tegema kõik selleks, et kodanikud ja ka eh, pädevad isikud, ametivõimud eh, oleksid kaasatud selle poliitika kujundamise ja rakendamisse. me ei tohiks eh, siin tagasi langeda ainult formaalsete struktuuride juurde. Marie-Therese Sanchez. Marie-Therese Sanchez. La politique transfrontalière piiriülene poliitika on väga oluline Euroopa piirkondade jaoks ja nende miljonitele eurooplastele, kes äh, on, äh, elavad piiridel ja kellel on tihti väga äh, sügavad sidemed, piiriülesed sidemed. kas piiriülese poliitika arendamine on teie jaoks prioriteet, kuidas see ähm, on seotud regionaalpoliitikaga ja mm, milliseid vahendeid võiks selle jaoks ette näha? see, mida me oleme õppinud ajaloost, eh, on see, et on see, et kõige halvem on see, kui me mõtleme piirides ja piiridest. Õnneks me ei ole seda kunagi teinud ja seetõttu tuleks toetada igasugust poliitikat, mis on piiriülene poliitika. mida iganes me siin piiridena mõt-, mõistame, kas tegemist on piiridega äh, äh, piirkondade sees, äh, kas tegemist on piiriregioonides tehtava ähm, piiriülese koostööga või koostööga Euroopa regioonide koostööga äh, Äh, mis toimub nende piirkondadega riikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. Äh, vaja on seda koostööd äh, edendada ja toetada. tegemist on küll veidi raskepärase, aga siiski ainumõeldava poliitikaga selleks, et Euroopa kodanike jaoks luua lisaväärtust ja samaaegselt äh, ka selleks, et äh, levitada jõukust, õigusriigi põhimõtteid ja äh, poliitilist stabiilsust riikidesse väljaspool Euroopat? Te ütlete, et äh, piirid ei tohi olla takistuseks, aga kas te arvate, et Euroopa saaks aidata kaasa juhtimisprobleemide eh, ületamiseks ja mm, ja erinevustest ülesaamisteks eh, eh, riikides, mis on väljaspool Euroopat? ausalt öeldes on see, see lähenemine, mida me peame järgima, kui ma sellesse ei usu ja sellest veendunud ei ole, siis võiks selle täiesti kohe kõrvale jätta. ma olen sajaprotsendiliselt veendunud, et selline poliitika mm, tegelikke muutusi endaga äh, kaasa toob. piiriülene koostöö oli üks viis teha koostööd äh, teiste äh, riikidega väljaspool Euroopa Liitu, see on üks asi, mida me peame kindlasti edendama. ja Euroopa Liidul oli äh, alguses äh, eesmärgiks olla äh, rahuprojektiks ja me ei tohi kunagi unustada seda, et Euroopa oli alguses rahuprojekt ja on seda esmajoones ka praegu ja et me peame äh, seda ülesannet äh, ka edaspidi äh, E, meeles pidama ja selle eest võitlema. ja kui tegemist on valitsemisprobleemidega, siis äh, tuleb neist üle saada. Paula Alves. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário de Estado. No contexto dos novos desafios globais, que são comunitários e regionais também. härra voliniku kandidaat, kui me räägime ühenduse probleemidest seoses regioonidega, siis kõige äärepoolsemad regioonid on tõesti sõige, kõige suuremate probleemidega silmitsi, neil on juba seesmiselt nii palju probleeme. kuidas me saaksime tagada, et Euroopa Liit suudab neid aidata, võttes kõikides nendes probleemides, mis neil on. meil on vaja selle jaoks uut strateegiat, niisugust strateegiat, mis tõesti tagaks, et kõikide nende probleemidega tegeldakse, aga samas on tarvis ka edendada nende tugevaid külgi. kuidas te kavatsete sellega toime tulla? Te äh, jagate täielikult äh, minu arvamust. kui, et ma peaksin kordama seda, mida ma juba ütlesin minu poliitiline äh, mõist-, mõistmine ei seisne selles, et ma, et me peaksime teistele oma elustiili peale suruma, et vastupidi. aga ma olen sajaprotsendiliselt veendunud selles, et Euroopa elumudel on selline, mille üle me võime olla uhked ja me peaksime seda kohandatult ka teistele pakkuma. mida nad sellega peale hakkavad, nemad peavad seda asja otsustama. me ei saa läheneda teistele niimoodi, et te peate nüüd selle mudeli üle võtma. kuid ma sooviksin, et paljud õpiksid äh, paremini tundma meie äh, mudelit, äh, et nad teaksid, Ehm, millega, mida me oleme saavutanud minevikus ja mida me oleme võimelised saavutama tulevikus. siinkohal saab Euroopa, euroopalik äh, mudel äh, veel palju ära teha ja ma arvan, et selliseid algatusi, nagu teie seda kirjeldasite, me peaksime ka järgima. et see on tegelikult kohustuseks äh, meie endi ees ja ka teiste inimeste ees, et me pakume neile võimaluse kujundada nende elu, nende tööturgu, sotsiaalset süsteemi eh, meie mudeli eeskujul, kui nad peavad ise selle eh, otsuse vastu võtma, kuidas nad seda meie mudelit soovivad adapteerida. suur tänu ja lisaküsimus. Eh, äh, härra Shane Kelly äh, Äh, härra volinikukandidaat, regionaalpoliitika on tõsiselt seotud transpordipoliitikaga ning näiteks äh, TENS võrgustikel on ühtekuuluvuspoliitikale väga oluline mõju. me peame jätkuvalt panustama ühtsesse jätkusuutlikkusse arengusse, ühtsete transpordivõrkude arengusse. kuidas teie regionaal volinikuga na, näete, kuidas on võimalik arendada sünergiaid regionaalarengu ja transpordistruktuuride vahel, eriti jätkusuutlikke sünergiaid. eriti võttes arvesse kohti, kus, kuhu on geograafiliselt raske ligi pääseda. kuidas te kavatsete seda küsimust käsitleda, suur tänu! Ja, genau zu diesem Thema habe ich ein erstes Gespräch. jah, sellel teemal ma esimese arutelu ka pidasin äh, härra Siim Kallasega ja me arutasimegi küsimust, kuidas me transpordi infrastruktuuri linna piirkonnas üheskoos saame äh, parendada ma arvan, et paljud meist saavad siin tuua sadu näiteid ja näiteid piirkondlikult tasandil, kuidas näiteks linna kese äärealadega ei ole piisavalt hästi seotud transpordisüsteemide kaudu ka äh, Trans-Euroopa ähm, tasandil me peame äh, reageerima ka Euroopa äh, tasandil, kuid linnapiirkonnas niisiis linnapiirkondades me peame sellele rohkem tähelepanu pöörama ka ka energeetikapööre, äh, kliimakaitse äh, on sellega seotud, kui meil õnnestub linna äh, transport optimaalselt kujundada. ja, ja kui me saame sellega panustada näiteks ka äh, sellesse, et äh, kaugematest piirkondadest äh, tööle sõitjad kasutaksid võimalikult palju ühistransporti. nii et siin on olemas üks äh, rakendusala, ja selles osas me peame ka nägema, et linnapiirkonnad on tegelikult väga suured äh, energiaraiskajad praegu. And... suur tänu, teie vastus on suurepärane ning nüüd lisaküsimus, see ei ole päris, päris sellega seotud, seetõttu ma jätan ta esitamata. suur tänu, aitäh ja nüüd härra Angurakis. Where are you? We don't have her colleague. kolleeg Angurakist ei ole kohal sellisel juhul härra John Bafton. suur tänu mulle taas sõna andmast, härra Haan. kontrollikoda nimetas hiljuti, et Hispaania, Itaalia ja Portugal on süüdi selles, et et kaks koma seitse miljardit eurot jäi ka, jäi välja maksmata ning teie nimetasite, et teie kavatsete kasutada kõiki võimalikke vahendeid, e-, et selle küsimusega tegeleda. missugused on need konkreetsed vahendid, mida te kavatsete nende kolme riigi vastu kasutada? ma äh, vaataks need asjad mm, täpsemalt üle ja täna ma ei saa ega soovi siin äh, midagi konkreetset öelda, kui, kui mul äh, vastavaid dokumente äh, käepärast ei ole. ma tean, et Regio peadirektoraat on nende riikidega pidanud intensiivseid kõnelusi ja loomulikult tuleb teha vahet selle vahel, mis on siis vead ja kus äh, võib teha lihtsalt korrektuure, ka finantskorrektuure ja selles osas on viimastel aastatel olnud väga palju rohkem äh, finantskorrektuure, kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal kaks koma viis miljardit eurot äh, puudut-, olid siis need finantskorrektuurid, seda on tunduvalt rohkem kui varasematel aastatel ja see näitab, et kui tõsiselt me neid meetmeid võtame, aga veel kord ma ütlen täiesti ausalt, et regionaalpoliitika eesmärk ei seisne selles, et äh, programmplaneerimisperioodi lõpus äh, saaks öelda, et me oleme nii palju äh, vahendeid kokku hoidnud, ei ole neid ära kulutanud, vaid meie ühiseks eesmärgiks peab olema äh, see, et äh, raha piirkondades kasutatakse vastavalt äh, programmidele ja eeskirjadele, et seda, see raha jõuaks sinna ja et seda kasutatakse äh, niimoodi, aga meie mõistmine, regionaal, meie regionaalpoliitika mõistmine ei saa olla selline, et me oleme nüüd nii palju äh, raha kokku hoidnud ja väga hea, et me ei ole seda ära kulutanud. vastupidi, meie eesmärk peab olema selle, selline, et raha jõuaks äh, kohale, see oleks kodanike huvides ja et maksumaksjate äh, huvides oleks see, et seda raha korralikult kasutataks. ja meil on ka uurimused, mis näitavad, et äh, selles osas on tehtud edusamme aga ma siin praegu ei äh, hakka siin äh, mingeid riike esile tõstma või süüdistama. Uh, aitäh vastuse eest, aga ma tahaksin öelda, et kaks koma kaheksa miljardit eurot on väga suur summa ning kui teist volinik saab, siis ma tõesti tahaksin näha, et te seda, seda küsimust käsitlete tõsiselt järgmiste aastate jooksul. suur tänu, Franz Obermeier! minister, ich darf noch so härra äh, minister, ma võin teid veel niimoodi nimetada. Äh, nagu te teate, on olemas eel-, eelarve eelnõu, mis näeb ette väga suuri kõrpeid äh, just regionaalarengu tegevuse osas ja siin on just sihtalas kaks regionaalprojektide osas suuri kärbeid ette nähtud. minu küsimus, milline on teie arvamus? ja mida te teete selleks, et äh, ka vaesemad äh, piirkonnad äh, saaksid ikkagi ühtekuuluvuse nii-öelda potist tulevikus toetusi? viimase kohta ütlen jah, kindlasti ka vaesemad piirkonnad saavad toetusi ja regionaalpoliitika on suunatud kõikidele piirkondadele see, mida te mainisite, need olid äh, kaalutlused, äh, mis kirjalikus vormis hakkasid ringlema. olgem rõõmsad, et need äh, paberid on praegu käigus. Need näitavad, et meie poliitilisele lähenemisele ei ole mitte ainult toetajaid. me peame selle kriitikaga tegelema ja ma arvan, et sellega on kõik korras aga ma ütlen ka, et ma toetan integreeritud lähenemise eh, poliitikat regionaalpoliitikas. mitte ainult sellepärast, et ma eh, soovin siin saada regionaalpoliitika voliniku eh, kohale, vaid sellepärast, et ma olen juba minevikus selle valdkonnaga tegelenud ja ma tean, et ainult selline lähenemine on õige me peame tegema siin koostööd ka teiste poliitikavaldkondadega. täiesti vale oleks arvata, et igaüks tegutseb omaette ja regionaalpoliitika on ka justkui üks äh, sektoraalne poliitikavorm, see oleks väga saatuslik, kui me niimoodi mõtleksime asjadest. ja senistes aruteludes oma potentsiaalsete tulevaste kolleegidega on välja tulnud see, et jumal tänatud, siin selline kitsarinnaline oma valdkonnaga piiratud mõtlemist ei eksisteeri. on Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend lähenemine ja me peame siin leidma need ühised kokkupuutepunktid ja regionaalpoliitika panustab sellesse ka väga olulisel määral kuid vaatamata sellele see viimane märkus just praegu, kus äh, regionaalpoliitika kujundajad äh, on kaasanud lepingusse ka äh, territoriaalse ühtekuuluvusaspekti, siis me ei saa ju nüüd loobuda sellest. ja teine küsimus. härra minister, üheksakümmend, aastast tuhande üheksakümmend üheksakümmend seitse kuni kaks tuhat kolm olite te õnnemängufirma Novamatiku liige ning te teate, et äh, uurimine selle firma tegevuse osas käib. mina tean, et äh, prokuratuuris on käimas äh, praegu uurimine seoses maksudest kõrvalehoidmisega kas ma loodan, et see uurimine lõpeb teie jaoks positiivselt, kui aga mitte, siis kuidas, kas see võib mõjutada ka teie ametikohta volinikuna? Äh, volinikukandidaat ise otsustab, kas ta soovib vastata sellele küsimusele või ei. suur tänu! ma ütlesin, et minu isiku vastu mingisugust uurimist ei ole algatatud. Äh, see on minu jaoks väga oluline nimelt, et äh, minu isiku vastu ming-, mingisuguseid kohtelisi uurimisi alustatud ei ole. suur tänu ja nüüd palun Karima Telli. tere, härra Haan. Äh, kui ma siin nüüd äh, Lissaboni strat-, strateegia eesmärke, äh, tsiteerin äh, konkurentsivõimelise majandus ja nii edasi ja kõige olulisem vähendada vaesust aastaks kaks tuhat kümme. nüüd on, äh, oleme sinnani jõudnud, aga me oleme väga kaugel sellest, et see võitlus oleks võidetud. Euroopa rahvas on vaene ja väga kõrge on naiste ja noorte vanade vaesusrisk. kas äh, ühtekuuluvuspoliitika saaks äh, seda tendentsi pöörata ja konkreetseid tulemusi anda ja kaheksakümmend protsenti Euroopa rahvastikust elab äh, linnades kas linnapiirkondade tegelemine hakkab ka olema Euroopa regionaalpoliitika osaks? Eh, see peab olema prioriteediks. kusjuures siin on väga oluline koostöö teiste kolleegidega ja seda kindlasti ka tehakse ja ma tean, et näiteks, et Euroopa Sotsiaalfondi raames, eriti just kriisiaegadel, on üsna kiiresti ja paindlikult äh, meetmeid võetud ja nendega üritati äh, reageerida ole, praegu olemasolevatele probleemidele. ma vaatasin neid dokumente ja paljudes riikides äh, on selliste meetmetega algust tehtud, rahalisi, on antud rah-, täiendavaid rahalisi vahendeid äh, on üritatud kiiresti reageerida, mis ei ole ju struktuurifondi vahetu ülesanne tegelikult, sest et äh, struktuurifond peab tegelema arengutööga, aga eri, erilised äh, olukorrad nõuavad ka erilisi meetmeid. täiendav küsimus teie tulevane kolleeg härra Oettinger täna hommikul Äh, andis lubaduse, et ta kasutab rohkem äh, Euroopa rahasid, äh, mis tulevad Euro-, struktuurifondist selleks, et parandada hoonete olukorda ja ka, kas te ka olete valmis võitlema selle probleemiga, mida me nimetame e, energeetiliseks ebakindluseks meie piirkondades? jah, meil on vastav pakett, see sõltub sellest, et kas seda kasutatakse piisavalt või mitte ja ma loodan, et seda kasutatakse suurel määral. suur tänu, härra Oldri Flašek. härra Haan, kohalikud ja piirkondlikud organisatsioonid, linnad ja kohalikud omavalitsused, kõik soovivad saada tugevamat positsiooni ühtekuuluvuspoliitikas. kas te arvate, et see on tuleviku jaoks positiivne nähtus, kas see panustab ühtekuuluvuspoliitikasse positiivselt või see pigem ohustab ühtekuuluvuspoliitika tulevast tõhusust? kui eh, linnad ja teised eh, piirkonnad kaasata ühtekuuluvuspoliitikasse, et kas see oli teie küsimuse sisuks? Uh, for... Nad nõuavad endale tugevamaid positsioone, eriti suuremat osalemist otsuste tegemisel, planeerimisel, hindamisel ja nii edasi. ning minu küsimus oleks, kas teie seisukohast on see positiivne nähtus või negatiivne? Nochmals, das finde ich ja positiv veel kord, minu meelest on see väga positiivne, sest ka siin on oluline lähimuspõhimõte. kui me seda tõsiselt võtame, mina võtan seda tõsiselt, siis me peame seda ka rakendama. võib küll olla, et praktilises töös äh, tekib see teatava äh, koorma, kui tuleb asja kooskõlastada mitme isikuga, kuid ka minu senine poliitiline tegevus on näidanud, et vahetevahel võtab otsusteni ja hinnanguteni jõudmine kauem aega, aga ähm, mida rohkem isikuid on kaasatud sellesse otsuse langetamise protsessi, seda, seda tugevam see otsus on. see puudutab ka näiteks äh, netomaksjate näidet, et et kui alguses suuremad kulud ähm, et kui alguses on kulud suuremad, siis äh, see tulen-, äh, lõppkasum sellest on palju suurem. nii et, et jah, tugevdatud äh, koostööle, kuigi ma tean, et see tööd ei kergenda kuid samas ma ka mõistan, et äh, lõppude lõpuks saavad sellisest tegevusest kasu kõik. Mihhail Toirer. Mihhail Toirer, palun. aitäh, härra volinikukandidaat, te täna äh, pidasite väga kindlalt kinni ka härra Barroso suunistest. Te olite pikki aastaid ka Viini linnavalitsuse liige, nii et te tegelesite kohalikul, tegutsesite kosakult, kohalikul tasandil eh, ühes metropolis ja seetõttu mind oleks huvitanud see, et te oleksite rääkinud mm, kuidas asi tegelikult eh, välja näeb kohalikul tasandil ning te rääkisite siin ka innovatsioonist, aga tegelikult ma olen vähe innovatiivset teilt eh, kuulnud selle kohta, mida te tahate teha regionaalpoliitika vallas. kas te olete valmis olema ka innovatiivne, eriti mis puudutab näiteks VKE-d toetamist, see on ju väga oluline teema Euroopas praegu. kas te võiksite meile selles osas mingeid lubadusi anda, eriti arvestades seda, et meil on rohkem liikmesriike, meil on vähem äh, piiratud vahendeid, võib-olla ka vähem vahendeid, seetõttu tuleb neid paremini äh, fokusseerida, palun kas te võiksite selle kohta täpsema, täpsemalt rääkida? aitäh üks on siis äh, sisuliste rõhuasutuste küsimus ja teine asi, mida ma siin näen, me, millest mina vähemalt aru sain, oli see, et äh, kas äh, ma olen uute rahastamisinstrumentide kasutamise poolt. viimastel aastatel on olnud esimesi selliseid algatusi, ma kindlasti tervitan neid, ma saan sellest aru niimoodi, et tulemuses komisjonis, kui meid heaks kiidetakse, hakkame selle teemaga tegelema, kuna ma olen äh, veendunud ja ma ei tea, kas teie seda nüüd äh, sisuliselt äh, innovaatiliseks lähenemiseks peate, mina seda selleks pean, et meil oleks tugevalt grantidele orienteeritud poliitika eh, või siis, kui te soovite, siis et meil oleks selline laenudele orienteeritud poliitika, sest see tähendab ka suuremat eh, pühendumust eh, projektidele loodetavasti ja sellega on kin-, tagatud ka teatav võimendusefekt, et nii et minu meelest on see äärmiselt innovatiivne äh, lahendus, kui meil see õnnestub koostöös Euroopa Investeerimispangaga, Euroopa Investeerimisfondiga, töötada välja uusi tooteid, märksõnaks on seejuures ka mikrolaenud, kus on olnud juba ka parlamendi esimene algatus, aga hetkel on vaja töötada välja konkreetsed äh, instrumendid, sest äh, mõned asjad kõlavad pealkirjadena väga hästi, aga kui äh, lähemalt vaada, vaadelda, siis ei ole see üldsegi nii praktiline ja teostatav, aga tegemist on selliste teemadega, millega ma tahaksin tegeleda, ma mitte üksnes seetõttu, et aeg on selle jaoks küps, vaid et meil on seda ka väga vaja. täiendav küsimus. Ähm, see läks küll samas suunas, kui minagi sooviks. ja me võime tõesti, me peame tõesti äh, vahendeid äh, koondama, väga paljud äh, ettevõtted on väikeettevõtted, aga üksnes viisteist protsenti neid tegule, tegutsevad siseturul. siin on tõesti väga palju arenguruumi, eriti just VKE-de toetamises, piiriülestes projektides ja teadmussiir, tehnoloogiasiire ja nii edasi, et siin saaks regionaalpoliitika abil tõesti väga palju ära teha Rahun. teadusuuringute innovatsiooni äh, vallas äh, on see tõesti nii, et äh, selles vallas on ka strateegilised suunised olemas ja nendest tuleks ka kinni pidada ning kui me vaatame nüüd neid arve, mul on meeles üks arv, et viimase programmplaneerimis programm, perioodi jooksul Prantsusmaal kolmteist tuhat äh, ettevõtet said äh, toetust innovatsiooni äh, valdkonnas, seal on juba üht-teist toimunud. meie vahenditest kaheksakümmend kuus miljardit eurot läheb innovatsiooni peale ja VKE-d juba täna äh, saavad sellest äh, küllaltki olulise osa, nii et äh, juba praegu tehakse üht-teist ja tulevikus tuleb seda tööd veelgi tõhustada, aga seejuures tuleb loomulikult äh, järgida ka suuri strateegilisi suuniseid. ja nüüd proua Vessal. härra Haan, jah, ma istun siin. ka mina sooviksin ka tulla selle mõõtme juurde ühtekuuluvuspoliitikas. Te juba äh, vastasid ka mõningatele küsimustele. me teame, et üks viiest äh, eurooplasest elab äh, linnapiirkonnas. linnad on majanduskasvu mootoriks Euroopas, kuid samas on siin tegu ka suurte probleemidega, sotsiaalprobleemidega, keskkonnaprobleemidest rääkisite isegi, samuti mis puudutab demograafilisi arenguid, seda me näeme igapäevaselt väga selgelt samas on äh, linnadel kanda ka väga oluline roll, see puudutab siis oma kodanike äh, elutingimuste parandamist. ja siin äh, tõstatuvad minu jaoks mõningad küsimused. kas teil on konkreetseid kavasid seoses linnade arenguga ja, ja seda regionaalpoliitika raames siis? ja kuidas linnad konkreetselt saab kaasata integraalsesse mm, regionaalpoliitikasse ja kas eh, piirkonnad saavad, saab mm, panna, eh, et kas nad saavad võtta kohustusi sellest integra-, eh, integratsioonist ka kasu võitma? härra Haan, ma ütleksin, et ka linnade kohta kehtib sama, mis teiste piirkondade kohta, siin on tegu väga erinevate ähm, äh, probleemidega. seetõttu mina oma teadmiste pagasiga oleksin natukene tagasihoidlik. tagasihoidlik selles osas, mida linnapiirkonnas äh, äh, saab ära teha. sest äh, rajanedes oma kogemustele äh, Viiniga Ähm, ma tean, et äh, Euroopa teised linnad äh, rajanevad äh, teistsugustel ajaloolistel arengutel. näiteks Viinis on oluline mm, pinnakasutus kesklinnas. see on seotud näiteks raudteejaamade ümbrusega. see on selline teema, mida paljud linnad isegi ei tunne. või nüüd ka näiteks, mis puudutab äh, heitmekäitlust, see, ka siin on lahendused äh, erine-, linnades erinevad, me rääkisime juba ka transpordiprobleemidest. Te ütlesite, et kaheksakümmend protsenti eurooplastest elavad linnapiirkondades. ma ei sooviks öelda, et, et kõikide piirkondade puhul siin on tegu linnadega, vaid siin on tegu linna lähedaste piirkondadega. aga me ei saa nõuda piirkondadelt, nad võtaksid endale kohustusi seoses äh, näiteks öö, äh, näiteks üldplaneerimisega kui aga intensiivselt oma partneritega rääkida, siis äh, tuleb minna oma pädevuspiiridest kaugemale ja selliselt otsuseid vastu võtta. ma tooksin Austriast veel ühe näite, näiteks Ida-Austrias õnnestus äh, luua öö, äh, oluline platvorm oluline on see, et äh, regioonid teeksid oma partneritega, oma naabritega töö, koostööd. ja see saab olema ka meie järgnevate äh, arutelude keskmes, nimelt äh, kuidas kujundada linnapoliitikat koos piir, piirkonna poliitikaga. proua Vestval. kuid kommunaalpoliitikud soovivad kuulda just konkreetseid ettepanekuid, ilma, eh, mitte et tehtaks ainult tühje sõnu. suur tänu ja nüüd eh, Maurice Punga. Maurice, where you are? okei. härra volinikukandidaat, ma tahan teid tänada selle huvi eest, mida te, mis teil on äärepoolsematele piirkondade vastu Nad tõesti, nagu te ütlesite, nad rikastavad Euroopat. Te tunnete uusi väljakutseid, mille, mis on eh, Euroopa piirkondade ees, nagu globaliseerumine ja nii edasi. ja äärepoolsemad piirkonnad on eriti haavatavad nende uute väljakutsete osas kas te võiksite selles raames, raamis anda meile äh, oma arvamuse, et kuidas tuleks äh, kompenseerida neid äh, täiendavaid kulusid, mis on seotud sellise kau-, suure kauguse ja isoleeritusega ja ja kuidas saaksid äärepoolsemad piirkonnad ära kasutada oma eeliseid, mis neil on ja, ja mida me praegu võib-olla isegi ei tea? Also dass... Äh, ma tahaks öelda, et juba praegu Euroopa Liidus ka rahaliselt äh, pööratakse suurt tähelepanu ja on pööratud suurt tähelepanu äärepoolseimatele piirkondadele. see tähelepanu on äh, nüüd väljendunud ka selles, et neid on lepingus sõnaselgelt ära nimetatud ja see tõttu olen ma veendunud, et ka tulevikus on meil selline alus olemas. aga mitte kõik küsimused, mis on eh, seotud rahastamisega, neid kõiki ei saa eh, rahastada regionaalpoliitika vahenditest, vaid eh, siin peavad siin on ähm, toetuste poliitikal äh, ka teisi aspekte, mida tuleb arvesse võtta. aga mis puudutab seda vastutust, äh, mis minul saaks olema äärepoolsemate piirkondade suhtes, äh, siis loomulikult ma tegutseksin, seisaksin nende eest. aga regionaalpoliitikas ja regionaal, regioonide rahastamise osas äh, peame me loomulikult kasutama oma vahendeid selleks, et äh, teatavat äh, teatavaid mõjusid pehmendama, pehmendada, me peaksime mm, kindlasti tegema paljusid asju, me ei tohi mingi, ühtegi aspekti tähelepanuta jätta. suur tänu ja nüüd panen Karin Kadenbach. härra volinikukandidaat, ma tuleksin kohe teie viimase märkuse juurde ja te tänase arutelu käigus mainisite ennast võib-olla küll väikse muigega regioonide isaks. Te rääkisite sellest, et tuleb toetada andeid ja ma arvan, et et me oleme saanud kõikidele oma küsimustele teiepoolset toetust, kuid eh, me teame ka, et äärmiselt keeruline on jääda praeguse eelarve juurde. see tähendab seda, et me loodame, et te hea isana saate juba tänapäeval oma tuleviku prioriteete hinnata, sellepärast et meil on oluline teada, milline nendest lastest siis teie arvates vajab kõige suuremat toetust? härra Han, jah, ma tõesti ütlesin seda muigega, et ma tõesti ei pretendeeri siin isadusele. ma olen valmis ka ema rolli siin üle võtma, kui vaja. sest nagu me teame, rahvastel on nii isad kui emad. ja me peame kõik tegelikult ühte köit tirima. mida edukamad me oleme, mida edukamad me oleme selles, et näidata, millist efekti endaga regionaalpoliitika toob. ja seetõttu on ka äärmiselt oluline, et peadirektoraadis äh, vastav äh, rühm loodi, mis tegeleb äh, poliitika hindamisega ja seda kindlamad me võime olla, et vastavad eelarvelised raamtingimused ka tagatakse keeruline on enne eelarve vaheraportit äh, siin mingisuguseid hinnanguid äh, anda, kuid ma ütleksin, et praegune protsentuaalne äh, suurusjärk on üks suunis, mida mina saan järgida. kas me aga nende eesmärkideni ka jõuame, seda ma praegu ei tea. mina igal juhul teen kõik selleks, et seda eesmärki saavutada, kuid ma vajan selleks ka teie toetust me peame siin olema edukad. sest äh, me ei saa teha nii, nagu mõningad, äh, mõningates meediates tehakse, et äh, et see on see volinik, kellel on kasutada nii või nii palju raha. minu jaoks ei ole see oluline. minu jaoks on oluline see, et kõik vastutavad isikud mõistavad, et ainult regionaalpoliitilise ühtekuuluvuspoliitilise lähenemisega äh, me saame edendada äh, Euroopa piirkondi ja kui selline mõistmine rajaneb äh, laial konsensusel, siis me jõuame ka edusammudeni eelarve osas, aga kindlasti ma teen kõik selleks, et eelarve täidaks meie, meie eesmärke. suur tänu! veel paar konkreetsemat märkust, me, ma sooviksin teada koostööd äh, kohta linnadega. kus näete teie, et on ADR-i roll? ja milline on regioonide komitee roll? härra Han. ma tervitan siin ka regioonide komitee presidenti Luc van de Handet ja mul on hea meel, et ähm, meie tulevane koostöö saab kindlasti olema väga positiivne. ka regioonide komitee roll on Lissaboni lepinguga tugevnenud. ma olen veendunud, et äh, kuna ma olen Lükiga juba varasemast tuttav, siis ma tean, et ta kasutab äh, kõiki oma võimalusi selleks, et me saaksime siin võimatul, võimalikult vahetutes arvet, arutelude raames vahetada oma kogemusi ekspertidega. ja see ekspertide kogemus on meie jaoks väga oluline tulevikus, me peaksime seda veel senisest rohkem kasutama nüüd, mis puudutab partnerlust, partnerluskoostööd ja kui see seni on olnud võimalik, siis ma kindlasti tugevdan seda. suur tänu ja nüüd äh, äh, härra äh, Luhan. suur tänu, <clears throat> suur tänu härra Haanile siiamaani väga huvitavate vastuste eest. ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine on Euroopa majanduse taastamise plaani raames kindlasti väga oluline lihtsustamaks äh, projektide ellurakendamist ja vähendamaks negatiivseid mõjusid lihtsustusmeetmete esimene pakett võeti vastu eelmise aasta aprillis ning on nüüd juba ellu rakendatud ning loodetavasti käivitub järgmine faas üsna varsti. võttes arvesse seda, et järjest kasvab vajadus struktuurifondide kasutamise järele ja nende kasutamise järele väga tõsu, tõhusalt, kas te näete järgmiseks programmeerimisperioodiks täiendavaid lihtsustamismeetmeid. kui jah, siis kuidas te kavatsete saavutada tasakaalu äh, lihtsustamise ja kontrolli vajaduse vahel? Ähm, letzteres ist eine sehr, sehr schwierig viimane küsimus on väga raske tegemist on suure väljakutsega ja rakendamine on alati problemaatiline. Te ütlesite, mainisite kolmandat äh, lihtsustamispaketti, see on praegu parlamendis, sellega, seda menetletakse, ma loodan, et varsti jõutakse ka otsustamiseni ja siis äh, tuleb lasta neil äh, asjadel mõjuma hakata ja tuleb vaadata, kas need ennast õigustavad. ma arvan, et ma usun, et komisjon ja parlament äh, ja lõppude lõpuks ka nõukogu on äh, üles näidanud suurt paindlikkust, kui äh, programm planeerimisperioodi jooksul on tehtud muudatusi. aga seda instrumenti ja seda võimalust ei tohi ka liiga palju kasutada ja äh, sellepärast ma ütlesin, et äh, tuleb lasta sellel mõju avaldada, tuleb äh, vaadata, kuidas äh, need meetmed toimima hakkavad, sest kõik kolm lihtsustamismeedet olid ju kantud just nimelt sellest mõttest, et reegleid tuleb lihtsamaks muuta me loodame, et see ka praktikas nii läheb. me peame endale selle aja võtma, et näha, mis juhtub, me teeme seda kindlasti, aga juba praegu ekspertide tasemel liikmesriikide spetsialistega äh, peetakse kõnelusi ja mõeldakse, et selle üle järgi, et millised võiksid olla järgmised sammud, aga oluline on äh, kindlaks teha, et äh, kas äh, praegu vastu võetud meetmed avaldavad soovitud mõju vastavalt sellele, mida ma näinud olen, on selle tõenäosus väga suur. ma lähtun sellest ja seda kinnit-, et see nii on ja seda kinnitavad ka esialgsed analüüsid, ja kui äh, see tõeks osutub, et süsteem on stabiilne, siis me alles peaksime järele mõtlema, et millised saavad olema järgmised sammud. Somebody is taking yes,, switching me äh, off, Jan Olbricht, yes. härra Olbricht. Pytania. Pierwsze. Do... Esiteks, härra volinikukandidaat mm, ma tahaksin puudutada äh, seda vihjet. Äh, mida, mida räägitakse äh, kontrollikojaga juhtimise jagamisest regionaalpoliitika vallas. kui teie hakkate regionaalpoliitikat juhtima, kas siis jagatakse selle juhtimist ja korraldamist rohkem või peate te jagamist ohtlikuks? teine küsimus, me ootame ka ühtekuuluvuspoliitika kohta täiendavaid raporteid, aga praegu teadaolevate andmete alusel. mis te arvate, kas tuleks jätta alles eesmärgid üks, kaks ja kolm ning kolmas puhtalt poliitiline küsimus, kas te olete valmis koos meiega äh, regionaal- arengukomisjoniga eraldama regionaalpoliitikale suurema summa Euroopa eelarvest? Also, wir können niisiis. me ei saa regionaalpoliitikat üldse teistmoodi edasi arendadagi, kui meil ei oleks jagatud erinevad ähm, halduse ähm, mudelid. ja ma isegi kavatsen teha rohkem tööd selle nimel, et lõppude lõpuks kogu äh, tegev finantskontroll leiaks aset liikmesriikides ja et Euroopa tasandil me saame keskenduda sisulistele küsimustele üheskoos, komisjon, meie teiega üheskoos. kuid samas usaldusväärsed auditisüsteemid, kontrollid leiaksid aset liikmesriikides, see on minu eesmärk nende arengute jaoks. ja sellega on seotud ka lähimuspõhimõte see on see eesmärk, kuhu poole arengud peaksid minu arvates liikuma ja see on kindlasti ka oluliseks äh, aruteluteemaks järgmisel äh, programm planeerimisperioodil. me peame vaatama kaugemale iga-aastastest kokkuvõtetest. Äh, me peame jõudma liikmesriikide poolsete kinnitusteni eh, vahendite kasutamise kohta, nii nagu mõned seda juba vabatahtlikult teevad. neli, neli liikmesriiki seda juba teevad, kakskümmend kolm peavad veel eh, järgnema, nii et selleni me peame jõudma. me peame jääma oma eesmärkide juurde, ma juba ütlesin, et eh, regionaalpoliitika minu meelest katab kõiki valdkondi ja ka territoriaalne koostöö on üheks rõhuasetuseks äh, meie tuleviku tegevuse jaoks. ma juba ka selgitasin seda väga põhjalikult. ja ma mõistan täielikult, et et äh, vastavad arutelud kindlasti tulevad, kuid ma ütlen veel kord, et mida tugevamalt me ennast positsioneerime, seda paremad võimalused meil on. aga oluline ei ole ainult positsioneerimine, vaid me peame ka teadma, äh, kus, äh, kust tulevad hea regionaalpoliitika positiivsed kasud? Yes, suur tänu, härra Ivars Koodman. lugupeetud härra Haan, mina tahaksin rääkida Euroopa Sotsiaalfondi kasutamisest ajavahemikus kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus. selle kohta esitatud aruande tähtaega on pidevalt edasi lükanud viimane tähtaeg oli kahe tuhande üheksanda aasta oktoober. siiamaani me oleme näinud ainult seda, et sotsiaalfondist saadud toetuse eest kahe miljardi eest ei ole ellu rakendatud projekte. kakskümmend kaks protsenti liikmesriikidest jäid oma projektide täitmisest allapoole keskmisest ning kokkuvõttes neli koma viiskümmend neli miljardit sotsiaalfondist ei leidnud kasutust, see põhimõtteliselt läks raisku. kuidas on olukord äh, ühtekuuluvusfondiga, seda me veel täpselt ei tea. nüüd ma tahaksingi küsida, kuidas teie kavatsete parandada olukorda, kas te kavatsete võtta mingeid distsiplinaarmeetmeid ja luua täiendavat läbi läbipaistvust, mitte olla kui te, et kas te kavatsete lõpetada sellise liigse diplomaatia ja hakkate nimetama, missugused riigid ei ole oma projekte piisavalt rakendanud, kus on olukord olnud väga halb ja nii edasi. mida te kavatsete teha selles küsimuses? Äh, tegemist on teemaga, mis on seotud äh, kogu võimekuse loomise valdkonnaga. see praegu on käimas ja rohkem hakkab see veel toimuma tulevikus ja põhimõtteliselt on ju teada, et äh, millistel riikidel on äh, raskusi oma äh, Äh, projektide elluviimisega mm, teatava aja jooksul ja rahade kasutamisega ja tihti on tegemist äh, probleemiga, mis tuleneb ühelt poolt äh, sellest, et et võimekus on ebapiisav, et teadmisi ei ole piisavalt, siin on vaja palju koolitust selleks, et tagada vajalikku võimekust, aga kui ma vaatan viimase aja arenguid, eelmisel aastal toimusid ka ju oma protsessid ja äh, äh, rakendamine viibis äh, majandus, kuna majanduskriisi tõttu eelkõige ettevõtjad, kes oleks pidanud andma panuse kaasrahastamisse, kõhklesid ja viivitasid me peame seda probleemi äh, nägema, ma loodan, et see viimane probleem on ajutine, et see on tingitud lihtsalt praegustest äh, majanduslikest raskustest, aga teised probleemid on pigem struktuurilist laadi ja osaliselt äh, on tegemist ka probleemidega, mis tulenevad või on tulenenud äh, eeskirjade keerukusest, äh, kus äh, ja seetõttu oli alguses käivitumisraskusi. mis puudutab ajavahemikku kahe tuhandendast kahe tuhande kuuenda aastani, ma vaatasin neid arve, kuna need huvitasid mind, sest et tulevikus jaoks on väga palju võimalik sellest õppida, kui vaadata erinevaid riike ja, ja piirkondi, et kust ja ja millest nende raskused on olnud äh, põhjustatud? kui te äh, lubate, see küsimus puudutab siin kolmanda samba ettepanekuid liikmesriikide po-, tulemusi peaks iga aasta lõpus kontrollima, sest viimase kahekümne seitsme päeva jooksul on Euroopa Komisjon maksnud välja enam kui neli miljardit sotsiaalfondist, mis on suurendanud nendest valdkondadest väljamakseid üle viiekümne protsendi, missugune kvaliteet ja missugust kontrolli saab siit üldse rakendada, kui see raha on nii kiiresti välja makstud. küsimus on siin selles, et me peaksime liikmesriikidest igal aastal nõudma tõeliselt korrektseid raporteid, mitte mingisugust üldsõnalist selgitust, vaid seda, kuhu tõsiselt see raha läks eelmise aasta novembris äh, regionaalarengu direktoraat üritas midagi, aga siiamaani ei ole midagi väga konkreetset selles vallas tehtud. liikmesriigid peavad oma aruanded esitama ja varsti äh, on oodata ka esimest kokkuvõtet, mida siis äh, hakatakse hindama. ka see puudutab ka liikmesriigi strateegilisi aruandeid sel rakendamise kohta, mitte üksnes rahalist mõõdet, vaid ka äh, sisulist rakendamist. kõike seda hinnatakse ja siis äh, me peame ühiselt sellest järeldusi tegema, mis lõppkokkuvõttes äh, peavad, neid tuleb arvesse võtma ka järgmise programm planeerimise perioodi jooksul Äh, kui rahul me oleme praeguste instrumentidega, kust me saame teavet, milliseid järeldusi me neist teeme, kui me seda, kui meil need kõik andmed olemas on, mm, selle hindamiseks on vaja need mitu korda läbi vaadata, siis me peame ühiselt mõtlema, et äh, millised tulemused teataval instrumendil on, äh, kui on vaja, siis me peaksime instrumente ka kohandama. Wojciech Mihhail Olejnitšak härra Olinitšak. suur tänu, härra volinik, mul on mõned küsimused. esimene käsitleb uusi eesmärke, mis te ühtekuuluvuspoliitika jaoks välja tõite ning meie kõik toetame, et töö, hariduse arendamist, töökohtade juurde loomist ja nii edasi, aga samal ajal me oleme ka seda meelt, et me peame jätkama oma traditsiooniliste tegevustega, eriti infrastruktuuride parandamisega uutes liikmesriikides, kus on tõesti väga suured nõudmised infrastruktuuride parandamise järgi, järele ning kui eelarve jääb samaks, siis ma tahaksin teada, kuskohast te kavatsete kokku hoida, sellepärast et kõik märgid näitavad, et eelarve enne kahe tuhande, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ei suurene, sellepärast et niisugune on meie makromajanduslik poliitika. aga teie kui regionaalarengu volinik, kas te kavatsete teha midagi ka maapiirkondade heaks, praegu on meil kaks valdkonda maapiirkondade toetamiseks, esiteks ühtekuuluvuspoliitika, aga teiseks ka maaelu arengu, arenduspoliitika, nii et ma tahaksin kuulda teie isiklikku arvamust. kas te arvate, et maapiirkondade jaoks peaks olema ainult üks poliitika? kõigepealt see, millest te rääkisite, seda, äh, selle jaoks ongi olemas ühtekuuluvuspoliitika ja see tegutsebki eh, infrastruktuuri ja keskkonnaprojektidega nendes eh, riikides, kus on vaja eh, toetust. minu meelest see tegevus on ka kasu toonud ja kindlasti toob kasu ka tulevikus. teiseks, vabandust, ma kaotasin järje, võib-olla saate aidata mind eelarve, eelarve ja äh, maapiirkond, jah, loomulikult ka äh, maapiirkond peab jääma meie tähelepanu keskmesse. vastavad fondid on olemas, me oleme täna seda ka mitmel korral maininud. me ei peaks Äh, siin hakkama pidama pikaajaliseid arutelusid selle üle, kas milliseid, milliseid fonde lüüa kaheks või milliseid fonde liita, vaid äh, oma tegevuses me peaksime vaatama just äh, erinevate programmide sisusid ja kus saab siis reegleid lihtsustada selleks, et et lõppkasutajad ähm, saaksid toetusi äh, lihtsamalt. ma olen ka kuulnud, et on äh, tegevuste kattuvusi, on ka selliseid tegevusi, mida ükski fond ei kata. nii et oluline on see, et siin tekiks lisandväärtus äh, ja mitte tegevused hakkaksid kattuma. tänan. Lena Kolarska-Povinsk. Lena Kolarska, palun Uh, you already mentioned your support. Te juba väljendasite oma toetust programmidele, mis hõlmavad mitmeid riike ja mina tahaksin küsida, missugune on teie lähenemine mitme piir, mitut piirkonda hõlmavatele pro, programmidele. näiteks kui me räägime Poola idaosa arendamisest. osa sellest toetusest tuleb regionaalarengufondist, mis ja algas selle toetamine juba kahe tuhande seitsmendal aastal. mis te arvate, kas, kas see fond on hea instrument vähearenenud regioonide toetamiseks, kas neid tuleks kasutada samamoodi nagu siiamaani? mis te arvate? ja teine küsimus, mul lisaküsimust ei ole, sest et mul on mõlemad küsimused seotud ja ma küsin ta kohe ära. kuidas te hindate eh, mitut regiooni hõlmavaid programme, sest praegu on olukord niisugune, et neid programme hinnatakse juba enne, kui nad mingisugust vilja kannavad. me peaksime tegema ja me seetõttu ei saa neid õiglaselt hinnata, sest me hindame neid liiga vaja, vara. kas peaks hakkama neid programme hindama pikema, pikemas perspektiivis, pikema ajavahemiku vältel kui viis aastat? Ich glaube, ich habe heute schon mehrfach gesagt, dass ich ma arvan, et ma olen täna juba korduvalt öelnud, et ma toetan äh, piirkondade ülest koostööd kõige erinevates vormides. kui probleemi, kui te ei taha probleemipüstitust siin nüüd äh, taandada poliitilisele probleemidel, probleemile, vaid äh, kui tegemist on mitme piirkonnaga, kus on sarnased probleemid, siis äh, on küll mõttekas, kui erinevad regioonid teeksid koostööd ja nii peab see olema ka tulevikus, seda tuleb veelgi edasi arendada ma olen sajaprotsendiliselt veendunud, et äh, regioonide ülene koostöö annab lisa, lisandväärtuse ka äh, regionaalpoliitika jaoks äh, kokkuvõttes ja selle arutelu ma juba tean, näeme me nende programmide kestuse ajal et iga seitsme aasta pärast ähm, äh, tuleb ähm, ka hinnata, kuidas on äh, programme läbi viidud ja mina, äh, minu meelest on see programmide kestus mõttekas. Thank you very much uh,, Mihhail uh,. suur tänu, järgmine küsimus, härra Tremopoulos. Kirje Hann, Vriskomaste στα πρόθυρα. suur tänu, proua esinejana, härra Haan. me oleme silmitsi eh, kliimakaosega ja keskkonna ja kliima eh, mõjudest ei, ei, ei ole midagi rääkinud. kas need teemad ei mängigi regionaalpoliitikas mingit rolli? ja teiseks Äh, mida kavatsete ette võtta äh, keskkonna eeskirjadega äh, tõukefondide vahendite kasutuse raames. samuti te rääkisite läbipaistvusest, läbipaistvuse tagamisest, kulude kasutamisel liikmesriikides. mida te kavatsete teha ühtekuuluvuspoliitika äh, vahenditega, kui kõiki äh, äh, vahendeid ei ole ära kasutatud? Ähm, esimene küsimus. keskkond, kliimamuutused, taastuvenergia, need on ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia kõige olulisemad äh, rõhuasetused. oma sissejuhatuses ma juba viitasin sellele ja kuna see on üheks keskseks punktiks, siis me peame nende probleemidega ka tegelema. oma sissejuhatuses ma ütlesin, et ka linnatemaatika on minu jaoks üks kesksemaid, ma eraldi veel viitasin sellele. ma ütlesin ka, et äh, linnad on energia raiskajad ja me peame äh, selle probleemiga tegelema ka laiemas kontekstis. kui tõukefondide kõik vahendid äh, kokku lugeda, siis sada viis miljardit eurot äh, oleme me suunanud just keskkonna küsimuste lahendamiseks eh, selle programmeerimisperioodi eh, puhul. nii et tõesti, saavutusi on väga palju. me peame nüüd aga toetama me peame nüüd aga ka toetama mm, energiatõhusust ka elamumajanduses ja hoonete puhul. siin on juba üht-teist ära tehtud. loomulikult saab teha rohkemgi. ja me peame eh, seda, sellele keskenduma senisest rohkem. nüüd läbipaistvus. kõikides liikmesriikides eh, on olemas ülevaade selle kohta, eh, kes on üksikute projektide lõppkasutajateks, lõppkasusaajateks olnud. siin on eh, erinevaid eh, analüüsi võimalusi, seda on ka kritiseeritud, et see süsteem ei ole ühtlane ja me peame selle küsimusega ka tegelema teisalt aga ma arvan, et ka siin kehtib lähimuspõhimõte. loomulikult äh, peavad olema teatavad äh, miinimumstandardid, äh, mis peavad kehtima terves Euroopa Liidus, kuid ka siin tuleb siiski hinnata mitmekesisust. I, uh, I think we can stick to the clock. ma arvan, et me võime arve, arvata, et õige kell on see, mis on seina peal, sest siis me, meil on võimalik lubada veel üks küsimus, härra Kurskit asendab härra Vlas- um,. Ähm, Pavel, Pavel Sametski in his, Pavel Sam-. Pavel Sarnetski nimetas oma orientatsioonidokumendis kolmanda telje ehk siis elukvaliteedi ja neljandat telje võib vahetamist ja nende viimist üht, ÜPP alt tagasi ühtekuuluvuspoliitika alla. ma tean, et väga palju on seda küsimust arutatud ja arvatud, et praegune korraldus toob kaasa liigselt probleeme. mis teie arvate, kas see on võimalik? Ich kenne die Diskussion, ich kenne das ma tean seda arutelu ja seda dokumenti, me oleme seda äh, juba täna korduvalt maininud. ma suunaksin meeleldi oma poliitilise energia teistesse asjadesse kui pädevuse küsimustesse. seda on küll, neid on küll aeg-ajalt vaja käsitleda, aga otsustava tähtsusega on see, et me oleksime võimelised äh, programme võrdlema ja kui tegemist on õigustatud kriitikaga, et siin on kattuvusi nende programmide puhul, siis need kattuvused tuleb kõrvaldada ja minu jaoks on äh, see küsimus, et kes äh, selle äh, puhul pädev on, tegelikult sekundaarse tähtsusega teisi. suur tänu, härra voliniku kandidaat juba nimetas, et meile tuleb külla ka härra Luk van den Brande ning me peame kinni oma tavast ning anname regioonide komitee esimehele võimaluse rääkida minut või isegi võib-olla poolteist minutit suur tänu, suur tänu, Danuta, lugupeetud härra volinikukandidaat. ühtekuuluvuspoliitika tulevik on globaalne üle-euroopaline arengupoliitika, mis peab olema kõikide Euroopa kodanike käsutuses ning ühtekuuluvus minu arvates ei ole mitte ainult tööriist ühtla, ühiste eesmärkide ellu rakendamiseks, näiteks nagu strateegia kakskümmend kakskümmend, vaid see on poliitika, mis peaks toetama kõiki mitmekesiseid arenguvõimalusi meie regioonides ning see poliitika peab olema suuteline kohanema kõikvõimalike erinevate tingimustega nendel territooriumitel. mis puudutab territoriaalse ühtekuuluvuse kaasamist lepingusse, siis on selgelt öeldud, et kõik regioonid peavad teadma, missugused on nende eripärad ning missugused mõju avaldab üks või teine tegevus nende piirkonnale. meie püüdluseks on väita seda, et me peame täiendama neid vabadusi, mis on Lissaboni leppes juba paika pandud ning me peame oma kodanikele andma täiendava vabaduse valida, kus nad soovivad elada ja töötada, hoolimata olemasolevatest geograafilistest probleemidest, me peame, me peame praegu need puudused muutma eelisteks. me peame territoriaalse ühtekuuluvuse võtma arvesse kõikide plaanide tegemises, teisisõnu me peame muut-, vältima eh, eraldumist sek-, sektorite kaupa eraldumist. lisaks sellele me peame selgelt väljendama vastumeelsust selles osas, et me loobume äh, kõige edukamast poliitikast. ühtekuuluvuspoliitika on siiamaani osutunud suurepäraseks poliitikaks ja strateegiaks, mis on aidanud saavutada kahte eesmärki. esiteks ühenduse eesmärkide elluviimine piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning teiseks aidanud kodanikel oma eesmärke paremini saavutada. ning lõpetuseks, äh, lugupeetud volinikukandidaat, palun uskuge mitmetasandilisse haldamisse rohkem, kui te siiamaani olete uskunud. see on ainukene võimalus, kuidas asju saavutada. see ei ole mitte mingisugune teoreetiline lähenemine, see on asi, mida on kindlasti vaja. teiseks, tundub, et te räägite väga palju regioonidest, väga palju linnadest, aga te peate otse rääkima nende piirkondadega, te peate rääkima linnadega nagu tõeliste partnerit, sest see on hoopis teistsugune suhtumine ja lähenemine, ma arvan, ja olen selles isegi väga veendunud, et kui ma regioonide komitee Kreedo mõned elemendid välja toon, siis jaa, loomulikult te olete väga teretulnud meie järgmisel äh, plenaaristungil, mis toimub veebruaris ja samuti te olete väga teretulnud alati äh, regiooni, regionaalarengu komisjonis, aga ma tahaksin teile südamele panna, et te selleks, et midagi saavutada, tuleb suhelda otse linnadega, otse regioonidega, teha ka koostööd nõukogu ja Euroopa Parlamendiga, aga teie olete mootoriks, teie olete regioonide poliitika mootoriks, nii et tegutsege ühise partnerluse suur tänu, härra Vandenbrande, meie kuulamine on lõpule jõudmas. kas härra volinikukandidaat soovib veel kindlasti mõne sõna öelda, kui jah, siis oleme valmis. suur aitäh, proua esinaine. tõesti täiesti hämmastav on see, kuidas ma olen päris äh, lausa masinaks muutunud äh, selle kuulamise jooksul. kõigepealt aga tänan teid selle väga sütitava ähm, arutelu eest. see andis mulle esimese mulje mitte ainult selle kohta, mis mind ees ootab, vaid ka selle kohta, millised on huvid, millised on vajadused. ma ütleksin ka väga ausalt, et kui meil on võimalus ja mul on, äh, et mul on väga hea meel teiega järgnevatel aastatel koostööd teha. ma ütlen täiesti ausalt, et kindlasti ma teen vigu, mitte ükski inimene ei ole veatu. aga võin teile kinnitada ka vastupidist. et kindlasti ma pean hakkama saama ka nii mõnegi eh, hääletuskaotusega, kuid võin teile kinnitada, et ma teen kõik eh, piirkondade nimel, nende jaoks võitlen nende nimel ning kindlasti ma ka sõidan koha peale piirkondadesse ma ei tea, kas ma saan küll proua Danuta Hübneri väga ambitsioonikat reisiprogrammi ellu rakendada, kuid kindel on see, et on vaja koguda kogu, kogemusi koha pealt, et siin kor korralikult tööd teha. veel kord suur tänu äh, teile selle väga pühendunud, väga hea, huvitava arutelu eest ja loodan edasisele koostööle. suur tänu! Please, colleagues, don't, don't, don't hear. kolleegid, palun ärge veel välja minge, sellepärast et me peame veel kokku leppima selles, mis me nüüd edasi teeme. esiteks ma tahaksin teid kõiki ametlikult tänada selle eest, et te siin kolm tundi olite, samuti ma tänan volinik, härra volinikukandidaadi, et ta selle kõik üle elas aga meil on veel paar asja, mida me peame rääkima, loodetavasti me meil oli suurepärane arvamuste vaheldus selle kolme tunni jooksul, ma soovin tänada kõiki osalejaid, aga nüüd tuleb meil pooletunnine vaheaeg ning kell kaheksa kohtume meie, see tähendab poliitilised koordinaatorid, keda, kellega võivad kaasa tulla nende assistendid samuti tulevad meie juurde, sekretariaadi liikmed, nii et palun otsustage, kuidas te hindate meie kuulamist, seda tehke selle vahepealse poole tunni jooksul, kohtume ruumis A1G3 ja palun olge seal õigeaegselt, suur tänu!